ja Sotsiaalasjade Komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta esimese kohtumise. Äh, lisaks sellele olulisele teemale, mis täna tuleb arutelule, tahaksin ma kõikidele komisjoni liikmetele, meie kaastöötajatele, meie ametnikele ja kõigile tänastele külalistele äh, head jätku äh, nii teile kui ka teie peredele oleme täna siia kokku tulnud eh, selleks, et eh, ära kuulata volinikukandidaat, eh, kes vastutab tööhõive ja sotsiaalküsimuste eest. volinikukandidaadiks on Laslo Andor. tere tulemast esimest korda meie komisjoni ette. loodetavasti ei jää see esimene kord viimaseks ning tuletan meelde mõned protseduurireeglid, enne kui alustame et oleksite kõik sellega kursis. esiteks äh, nii palju, et äh, volinikukandidaat on vastanud äh, kirjalikult meie poolt esitatud küsimustele, mis on siis üldküsimused, kõik on need vastused kätte saanud ja need on esitatud kõikides liidu töökeeltes ja hinnang, mis on samuti välja jagatud, äh, on äh, kriitiline hinnang siis. siis äh, kümme minutit sissejuhatuseks aega. kõigepealt saavad sõna selle järgi kõikide fraktsioonide vastutavad kolleegid meie komisjonis ja siis De Honti reegli järgi järgneb laiem arutelu ning äh, lõpuks saavad sõna need kolleegid, kes on meiega liitunud Naisõiguste Komisjonist ja Kultuurikomisjonist, need on niinimetatud siis osalevad komisjonid. igal parlamendisaadikul on täpselt üks minut küsimuse esitamiseks, volinikukandidaadil kaks minutit vastamiseks ning äh, äh, küsimusi autor võib samal teemal tulla veel kord asja juurde tagasi pärast seda, kui volinikukandidaat on vastanud, siis jällegi üks minut ja vastuseks siis jääb ka volinikukandidaadil minut sellele lisaküsimusele. pärast seda siis naisõiguste komisjoni küsimused, mille jaoks meil on kümme minutit, kultuurikomisjoni esinaine vabandab ennast viisteist minutit Naisõiguste komisjonile, kümme minutit Kultuurikomisjonile ja siis saab lõpuks veel sõna härra volinikukandidaat lõppsõnaks. härra volinikukandidaat, teie eluloo kirjeldus ja finantshuvide deklaratsioon on kõikidele saadikutele laiali saadetud ning oleme nüüd valmis teid ära kuulama ja annangi kohe sõna umbes kümneks minutiks ja teil on ees vist ka väike selline elektrooniline kell seal ekraani peal ja kui te lähete üle aja, siis kahjuks pean ma teid tõesti katkestama. palun. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga suur au esineda siin täna teie ees kui volinikukandidaat kuna Euroopa Parlament on kõige olulisem organ, mis Euroopa kodanikke esindab, siis on siin esinemine minu jaoks väga suur vastutus. sellel aastal möödub täpselt viisteist aastast sellest, kui ma esmakordselt külastasin Euroopa Parlamenti. ma osalesin siin ühel rahvusvahelisel konverentsil äh, siis püüdsime me leida vastust sellele, kas Euroopa Äh, sotsiaalset mõõdet oleks võimalik tugevdada ja konsolideerida. täna olen mina see inimene, kes peab otsima vastuseid just nimelt nendele samadele küsimustele, aga Euroopa Liit on täna palju suurem kui tol korral mina olen see inimene, kes peab hakkama tegelema kõigi eh, ülesannetega, mis kuuluvad tööhõive ja sotsiaalasjade valdkondi. mina kuulun eh, sellesse põlvkonda, kelle üliõpilasaastased langesid aega, kui Ida-Euroopas algasid suured muutused ning meie oleme alati pidanud eh, liitumist Euroopaga nende muutuste lõppeesmärgiks. samal ajal osutan ma väga suurt tähelepanu ja sooviksin seda täna veel kord lõhut-, rõhutada sellele, et me peaksime olema sellise Euroopa Liidu liikmed, mille üheks eesmärgiks on jõukuse ja kodanike heaolu edendamine. seda näevad ette Euroopa Liidu aluslepingud ning ma tahaksin oma töös seda eesmärki edendada. proua president, lugupeetud saadikud ma jätkan nüüd inglise keeles, ütleb volinikukandidaat. ma tahaksin teile tutvustada oma nägemust ja lähenemist sellele, kuidas tugevdada Euroopa poliitilise tegevuskava sotsiaalset mõõdet. seda on võimalik teha ainult koos teie suunamise, koostöö ja toetusega tööhõive probleemi lahendamine, sotsiaalsete väljakutsete lahendamine Euroopa tasandil on alati olnud väga keeruline ülesanne aga praeguse kriisi tingimustes on see veelgi suurem ülesanne. ja seetõttu peame me praegu asjadest Euroopa Liidu tasandil kõnelema arusaadavas keeles, rääkima tõtt, tegema seda ausalt ja julgelt. Euroopa on praegu ähm, kõige raskemas rahandus- ja majanduskriisis pärast suurt depressiooni tööpuudus kasvab, vaesus kasvab, see mõjutab töötajaid, tööotsijaid, perekondi ja just kõige nõrgemad on need, kes selle kriisi läbi kõige rohkem kannatavad. noored inimesed, vanemad töötajad, pensionärid, puuetega inimesed, üksikvanemad, äh, sisserännanud ja need inimesed, kes elavad äh, vaesunud piirkondades hiljutised arengud on juhtinud äh, tähelepanu Euroopa sotsiaalmudeli tugevatele külgedele, mis on töötajaid kõige hullema eest kaitsnud, aga tänases majanduskontekstis äh, on kahtluse alla sattunud jällegi meie sotsiaalmudeli pikaajaline äh, jätkusuutlikkus. ja seetõttu ongi minu esimeseks prioriteediks leida väljapääs sellest kriisist, et me oleksime tugevamad kui kunagi varem me vajame kohest tegevust. meie suurimaks ülesandeks peaks olema töökohtade kadumise peatamine ja inimestele töö leidmine. ka teised probleemid ei ole kuhugi kadunud, rahvastiku vananemine, äh, kiiresti muutuvad tehnoloogiad, kliimamuutused, teised keskkonnaprobleemid ning pensionisüsteemide jätkusuutlikkus, tööpuuduse ohjamine ning tugeva sotsiaalselt klaasava majanduse loomine nõuab kõikehõlmavat lähenemist järgmisel kümnel aastal. Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, võib eh, olla selleks aluseks kogu Euroopa Liidu jaoks see strateegia nõuab, et me kasutaksime ära neid vahendeid ja partnerlusi, mis meil on ja koos Euroopa Parlamendi, nõukogu ning sotsiaalpartneritega ja teiste volinikega äh, komisjonis looksime tugeva Euroopa mudeli sotsiaalse mõõtme me peame looma Euroopa, mis on õiglasem, jätkusuutlikum ja osalevam Äh, õiglasem selles mõttes, et me loome rohkem töövõimalusi kõigile, me pakume inimestele juurdepääsu koolitusele ja haridusele, keelame diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimise töökohal, kaitseme inimeste tervist töökohal ning toetame kättesaadavaid, taskukohaseid ja kvaliteetseid sotsiaalteenuseid. jätkusuutlikuma Euroopa all mõtlen ma seda, et me suuname aktiivselt tööturgu, nii et, et meil äh, tekiks rohkem keskkonnasõbralikke töökohti ja äh, uued oskused uute töökohtade jaoks on väga oluline algatus siin. me peame looma ka äh, õige keskkonna aktiivseks vananemiseks ja peame paindliku turvalisuse, sellele pöörama rohkem tähelepanu parandama inimeste töökohtade kindlustatust äh, palju osalevam Euroopa, mida ma selle all mõtlen? kõigepealt tuleks tõhustada meie tegevust, äh, tööd koordineerida liikmesriikidega rohkem, kasutada avatud koostöömeetodit sotsiaalse äh, kaasatuse ja sotsiaalse kaitse valdkonnas, tuleb edendada sotsiaalset dialoogi kogu Euroopas, tuleb tööstuses toimuvaid muutusi sotsiaalselt suunata, ja samuti tuleks soodustada Euroopa Töönõukogude loomist ja kõige selle tegemiseks peab meid toetama ka majandus- ja rahanduspoliitika, tööstuspoliitika ja hariduspoliitikas. ja seetõttu hakkan ma väga tihedat koostööd tegema teiste volinikega kui me pöördume nüüd õiglasema, jätkusuutlikuma ja osalevama Euroopa poole, selleks et me seda kõike tegelikkuseks saaksime muutma, eh, nõuab arukust ja julgust. me peame kasutama ja siduma kõiki neid vahendeid, mis meil on. kõigepealt meil on poliitilised vahendid komisjonil on mängida oluline roll äh, konsultatsioonide ja koordinatsioonide hõlbustamisel, mis puudutavad sotsiaalpoliitikat ja tööhõivet. me saame seda toetada andmete analüüsiga ja aidata konsensuse leidmisel me saame samuti osaleda ülemaailmses dialoogis, mis puudutab sotsiaalküsimusi, näiteks me saame kaitsta äh, oma välispoliitikas Euroopa Liidu sotsiaalväärtusi. teiseks meil on olemas õigusaktid töö- ja sotsiaalvaldkonnas. Neid on minu arvates vaja tugevdada. olemasolevaid direktiive tuleb korralikult üle võtta ja ellu rakendada. loomulikult tuleb pöörata sel-, tähelepanu sellistele asjadele nagu töötajate kaitsmine uute ohtude eest töökohal ja samuti tuleb pöörata tähelepanu probleemidele, mis on seotud kasvava mobiilsusega. mis tahes õigusloomalased algatused nõuavad sotsiaalse mõju hindamist, näiteks kas või tööaja direktiivi läbivaatamine ja töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamine. meie kolmandaks vahendiks on mitmed finantsvahendid, mis meil Euroopa Liidu tasandil on, näiteks Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond ja progress. Äh, mikrokrediidirahastu on ettevalmistamisel ja ma loodan, et me saavutame selle osas kiiresti kokkuleppe. komisjon on juba teinud ettepanekuid kasutada tõukefonde paindlikumalt ja ma usun, et tulevikus me peame vaatama, kuidas oleks võimalik parandada äh, nende efektiivsust, kuidas oleks võimalik vahendeid saada kõige kiiremini sinna, kus neid on kõige rohkem vaja äh, meil on vaja lihtsamaid ja paremaid hindamissüsteeme. see on oluliseks äh, arutelude osaks, kui hakatakse arutama ühtekuuluvuspoliitika tulevikku pärast aastat kaks tuhat üksteist. daamid ja härrad, edu sõltub kõigi huvipoolte koostööst aga me ei peaks püüdma taotleda ainult rohkem majanduskasvu, rohkem töökohti, me peaksime püüdma parandada ka kõige kaitsetumate elanikkonnarühmade elu, näiteks mustlased. me ei tohi neid inimesi alt, alt vedada. me peame üles näitama solidaarsust. edu tähendab ka seda, et me teeme teiega koos koostööd siin Euroopa Parlamendis, teeme koostööd liikmesriikidega ja sotsiaalpartneritega ja samuti kodanike ühiskonnaga järgmise viie aasta jooksul te, kavatsen ma teha tihedat koostööd teiega, lugupeetud saadikud, ja samuti tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoniga. Euroopa Parlament on demokraatia nurgakivi. sotsiaalse ebavõrdluse vastune võitlemine tähendab, et tuleb võidelda ka erinevate diskrimineerimise vastaste vormidega, seetõttu tervitan siin äh, Naisõiguste Komisjoni liikmeid ja samuti Kultuuri- ja Hariduskomisjoni liikmeid ja ootan tulevast dialoogi ka nendega ma tõotan, et ma panen oma oskused, kogemused ja pühendumuse Euroopa Liidu teenistusse ma kasutan neid nii hästi, kui ma suudan, teen seda julge ja pühendunult, tahan teenida meie ühiseid Euroopa ideaale ja eriti tahan tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust äh, mulle pakub erilist rahuldust, et mulle pakutud portfell äh, keskendub nii selgelt inimestele, nende tervisele, nende tööle, nende heaolule sellepärast et inimesed on ju see, mis on tegelikult Euroopa südames ja seda me ei tohi unustada. majanduskriis on kohu-, tohutu suur väljakutse, aga ma usun, et see pakub meile, eurooplastele, võimalust saavutada parem ühiskond. ja niimoodi kavatsen ma oma äh, tegevusvaldkonnale läheneda. lugupeetud saadikud, äh, proua eesistuja, tänan tähelepanu ja huvi eest! suur tänu, härra volinikukandidaat, vastavalt äh, protseduurireeglitele saavad sõna kõigepealt koordinaatorid ja esimesena saab sõna Rahvapartei nimel härra Tšaba Ööri. üks minut teil on, palun. suur tänu, proua president, proua esinaine, äh, härra volinikukandidaat, me saime kõik teie kirjalikud vastused hiljuti ja te ütlete, seal, et üks teie peamiseid prioriteete on tööhõive suurendamine ning uute töökohtade loomine. Te ütlete ka seda, et äh, olete keskendumas integreeritud tööhõive direktiividele ning äh, võrdlete seda äh, kakskümmend kakskümmend strateegiaga ja loodate abi parlamendilt, kuid see ei ole ilmselt tõsi, mis te räägite, sellepärast et kui me räägime kokkuleppe saavutamisest parlamendiga, siis see on võimalik ainult läbi kaasotsustusmenetluse. veebruaris aga on juba tulemas avaldus teatud põhimõtete kohta, seoses teie uute mõtetega juba? jah, seni tehtu on seni tehtu, kuid mulle meeldiks äh, rohkem see, kui te teavitaksite meid uutest elementidest veel enne. suur tänu! Äh, suur tänu! kakskümmend kakskümmend strateegia kujuneb ilmselt üheks kõige suuremaks ülesandeks, mis uue komisjoni kolleegiumi ees seisab ja ma olen austatud parlamendisaadikuga täiesti nõus selles osas, et selle ettevalmistav töö tuleb äh, väga sügavalt äh, läbi mõelda uuesti. räägime me ju uuest kümnendist, ja me peame üles näitama väga suurt hoolsust ja tähelepanu, panelikkust vundamendi ülesehitamisel, parlament peab selle protsessiga olema kaasatud. mõistagi, see peab olema selline strateegia, mis aitaks meil välja tulla sellest tänasest majanduskriisist, see on ülioluline. kui me asjadele vaatame aga pikemas perspektiivis, siis ma olen täiesti veendunud, et komisjonis on tänaseks juba saavutatud kontsept-, Ähm, kokkulepe selles osas, et tööhõivel on kogu selles strateegias väga oluline roll. me peame minevikust õppima, peame vaatama seda, mis on tehtud seni, keskenduma ka Lissaboni programmile, mis kirjutati juba kümme aastat tagasi ja on sa-, toonud tõsiseid saavutusi kuid äh, veel kord, äh, arvestades seda, et äh, täna öö, oleme me majanduskriisi olukorras, tuleb asjale vaadata uue pilguga. tööhõive küsimused tuleb tõsta keskmesse, et meie strateegiad ja poliitikad oleksid kaasaegsemad ja ma tõesti olen veendunud, et me suudame selles osas astuda väga suuri samme edasi. härra Ööri, kas teil on lisaküsimus? jah mul on väga hea meel kuulda, et volinikukandidaat ei ole rahul sellega, kuidas asju on seni aetud ettevalmistava töö osas, aga mulle tundub, et ega sisulist vastust ma küll ei saanud oma küsimusele. mitte ühtegi uut elementi te välja ei toonud tööhõivepoliitika kohta ja aru ei ole ma saanud ka praeguseks seda, et äh, mida te täpselt peate silmas põhimõttelise kokkuleppe all, kuidas te sellele kavatsete läheneda kuidas te tagate selle, et enne, kui te esitate projekti komisjonina, tutvustate seda enne parlamendis? jah, ma võin teile lubada kindlasti nii palju, et ma kavatsen toetada korralikku programmi, mis meie strateegiaid äh, kaasajastaks ja julgustaksin väga äh, ka seda, et äh, Euroopa Parlament mängiks ka nii-öelda proaktiivset rolli. ennekõike arvan ma, tuleb äh, meie programmidele vaadata hiljutiste muutuste kontekstist. me peame rohkem rõhutama tööhõive küsimust ja tööhõivet puudutav peaks läbima kõiki meie poliitikaid. sellega tuleb arvestada kõikides poliitikavaldkondades. ning uuesti tuleb läbi mõelda ka tööhõive vaatevinklist meie üldeesmärgid üldisemate programmide puhul, näiteks kui me räägime keskkonnakaitsega seonduvast, me peame vaatama, millised on olnud või millised saavad olema struktuursed muutused sellega seoses. suur tänu. sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna mitte härra Tšabõõri, nagu ütles proua esinaine, vaid hoopis härra Sarkas, Serkas. Bienvenido, senor Andor, estoy seguro que hoy empezamos tere tulemast, härra Andor! ma olen täiesti kindel selles, et me alustame siin uue koostööfaasiga ja me üritame siin praegu tegeleda nende eh, muredega, mis meil, äh, meie kodanikel on. oma internetilehekülgedel me oleme näinud, äh, mis äh, meie kodanikele kõige rohkem muret teeb, nimelt töötajate lähetamise direktiiv. ja siin on mõningaid juhtumeid, mis on seotud sellega, et meil on tegu, meil on ähm, raskusi selle direktiivi tõlgendamisega sest, ja me peame tegema kõik selleks, et äh, selgusetus selle direktiiviga kõrvaldada. teiseks, tööaja direktiiv on ähm, koostatud väga ebaõiglaselt, härra äh, Barroso lubas eelmisel aastal, et siia tehakse muudatusi, kas te oskate ka konkreetselt öelda, mida komisjon tööaja direktiivi ja töötajate lähetamise direktiiviga kavatseb ette võtta tulevikus äh,? Eks... lubage mul selgitada täpsemalt minu lähenemist nendes ähm, kahes väga olulises küsimuses ja keskenduksin eriti töötajate lähetamise direktiivile, mille te tõstatasite kõigepealt. selle seadusakti aluseks on kaks väga tähtsat eesmärki, kõigepealt äh, mobiilsust äh, võimaldada ja teiseks kaitsta töötajate õiguseid. ma olen täiesti nõus teiega sellega, et põhimõtteline äh, probleem viimastel aastatel on puudutanud selle direktiivi tõlgendamist. on kohtu ees olnud üsna palju äärmiselt keerulisi kaasuseid ja tihti nen- ja on ka selliseid ähm, juhtumeid olnud, millest eriti palju ei räägita, kuid äh, ei ole harvad juhtumid, kus äh, näiteks äh, lähetuses olevad töötajad on suisa vangistusse sattunud ja konflikte on väga tõsiseid. kõigepealt minu meelest tuleks läbi viia üks põhjalik sotsiaalse mõju analüüs, kaasata tööturu osapooled dialoogi ja kuulata ära, mis nemad arvavad ähm, sellest asjast. kindlasti on meil vaja uutmoodi lähenemist selles küsimuses, äh, võib-olla ka teistes aspektides ja pean siin silmas siis juba tööaja direktiivi. tööaja direktiivist veel minu meelest ka siin on väga oluline läbi viia sotsiaalse mõju analüüs ja anda aega tööturu osapooltele sellesse asjasse süüvida. ma olen täiesti veendunud, et nad teevad jõupingutusi mõlema direktiivi puhul selleks, et me jõuaksime mingisuguse vastastikuse arusaamiseni. kuid ärgem unustagem ka Euroopa sotsiaalmudeli mitmekesisusest või võib-olla peaks rääkima isegi sotsiaalmudelitest, unustada ei tohi ka lähimuspõhimõtet ja peame olema realistlikud seoses ootustega. proua esinaine annab jälle sõna härra Öörile, aga vabandab ennast ja annab sõna hoopis härra Serkasele. <clears throat> suur tänu me oleme siin parajasti küsitlemas volinikukandidaati, mitte äh, proua esinaist. me sooviksime küsida järgmist. kui tekib võimalus, kas te olete siis ka valmis ähm, parlamendiliikmetega töötama äh, sotsiaalõiguste vallas ja ka majanduslike elementide osas, mis puudutab siis Euroopa Liitu? This is definitely mind ja ma kindlasti kavatsen teiega koostööd teha. ja ma olen valmis igas keerulises küsimuses, aga ka natukene lihtsamate küsimuste puhul tulema parlamenti tagasi, läbi rääkima asjad äh, nii komisjoni tasandil, äh, fraktsioonide tasandil kui ka iga saadikuga siis eraldi, kui vaja. Äh, suur tänu! liberaalide nimel saab sõna proua Mariann Haakin suur tänu, proua esinaine, tere pärastlõunat, volinikukandidaat, tere tulemast meie kuulamisele, mul on kaks küsimust. esimene küsimus puudutab teie kirjalikku vastust küsimusele number kaks. Te räägite siin üleilmastumise suurenevast tähtsusest ja sellest, et majandus- ja sotsiaalpoliitikad nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil on teineteisest sõltuvad. ma tahaksin laiendada seda, seda, et te konkreetselt seostate majandus- ja sotsiaalpoliitikad ja millised oleksid teiepoolsed algatused selles valdkonnas. minu teine küsimus puudutab äh, hooldajaid, pereliikmetest hooldajaid eriti. hinnanguliselt üks kuni viis äh, meie tööturul osalejatest äh, hooldab ka mõnda oma sugulast. Ma tahaksin teada, kuidas te arvestaksite ka selle kohustusega ja kas nähakse ette hooldajatel ka mingisugusemaid paindlikumaid töö Äh, elukorraldusi, ma tean, et see on liikmesriikide pädevuses, kuid kas komisjon kavatseb oma teatistes viidata äh, nii-öelda pereliikmetest hooldajatele ja kas on tulemas mingisuguseid vahendeid ka Sotsiaalfondist nende töö lihtsustamiseks? jah, üleilmastumise mõjudest. me peame kasutama kõiki instrumente, mida see portfell meile pakub ja viimastel aastatel on üleilmastumisega kohanemise fond olnud äh, meie peamiseks vahendiks. reeglid selle fondi avanemiseks on nüüd kohandatud vastavalt kriisiolukorrale ja seda fondi saab kasutada suurte ettevõtete üleviimiste puhul, kui see üleviimine toob kaasa suuri koondamisi mis iganes liikmesriigis. see on kindlasti üks nendest valdkondadest, kus äh, selle portfelli finantsvahendid äh, võiksid kasutusele tulla teisalt mulle tundub, et praegu on uus trend äh, pidada äh, rahvusvahelist või nii-öelda ülemaailmset dialoogi. selle jaoks on meil paigas G kahekümne struktuurid, milles äh, tööhõiveministrid samuti hakkavad nüüd osalema Washingtonis aprillis esimest korda tuleb selline G kahekümne kohtumine kokku ja mulle tundub, et äh, sellest ülemaailmsest dialoogist peaksid siis äh, välja tulema need äh, võimalused, millega meil oleks võimalik Euroopa huve ja väärtusi kaitsta sotsiaalvaldkondades. kõnelejal ei ole mikrofoni jätkaksin teisest küsimusest, pereliikmetest hooldajad kindlasti temaatika, millesse tuleb senisest äh, rohkem pühenduda ja see on osaliselt seotud äh, vananemisega äh, seonduvate probleemidega. Euroopa elanikkond vananeb, kõik me teame seda, et pensioniealised kodanikud vajavad teistsuguseid teenuseid, on vaja luua uusi institutsioone nende vajaduste rahuldamiseks on oluline meie vanemaid äh, kaaskodanikke toetada mõistagi, kuid lähenema peaks sellele ka valitsuste eelarveid arvestades. ja vot niimoodi peakski minu meelest edasi liikuma, tuleks tunnustada nende inimeste tööd, kes äh, äh, vanemate inimeste eest hoolt kannavad sekkub äh, proua esinaine ja katkestab kõnelejat ja annab sõna proua Harkinile. suur tänu, volinikukandidaat, nende vastuste eest. Te rääkisite üleilmastumise kohanemise äh, fondist. Te olete ilmselt kursis sellega, et üsna hiljuti saatis meie komisjon kirja vastutavale volinikule seoses teatavate pingetega Euroopa poliitikas. Äh, proua esinaine keskenda-, kes ähm, peatab äh, proua Harkini ja ütleb, et äh, tuleb lisaküsimusi esitada eelnevate küsimuste puhul, tegemist on praegu juba kolmanda küsimusega, proua Harkin, äh, volinikukandidaat küll ju viitas üleilmastumisega kohanemise fondile, aga esitan siis lisaküsimuse seekord hoopis Eh, hooldajate kohta. Te rääkisite pensionisüsteemide jätkusuutlikkusest ja vananevast elanikkonnast ja ma tõesti loodan, härra volinikukandidaat, et te siia just nimelt lii-, liidate nende hooldajate küsimuse, sest üsna paljud eh, hooldajad täna ei oma üldse pensioniõigusi, nii et palun vaadake see asi kindlasti üle. kindlasti. roheline raamat mis kevadel äh, avalikustamisele tuleb, keskendub äh, sellele temaatikale ka pensionite vaatevinklist ning äh, me peame kindlasti vaatama ka seda, et kas on siis toetuste süsteemidesse võimalik ka perehooldajad sisse lisada. roheliste nimel proua Jean Lambert, palun. suur tänu, proua esinaine me tervitame kõike seda, mida te rääkisite tööhõive küsimuste süvalaiendamisest teistesse poliitikavaldkondadesse. meie fraktsioon tõesti tahaks tagada selle, et volinikukandidaat äh, tagaks selle, et tema enda peadirektoraadi töö oleks laienenud kõikidesse poliitikavaldkondadesse. me oleme väga mures, et pädevusi järjest vähendatakse selles valdkonnas äh, peadirektoraadis. me võime siin rääkida igasugustest näidetest nagu tervishoid, majandus ja nii edasi kuid äh, rõhutaksin praegu ainult ühele nendest keskkonnaga seonduv, te viitasite isegi sellele ja see puudutab konkreetselt kakskümmend kakskümmend strateegiat. see näeb ette suuri muudatusi, mitte ainult uute tehnoloogiaid, uusi tehnoloogiaid puud-, puudutav, ähm, vaid ka seda, et näiteks iga töötaja peab olema keskkonna äh, kaalutlustes teadlik, kuid kõik algutused, mulle tundub, on tehtud praegu teistes komisjoni üksustes, mitte tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadis. kuidas te kavatsete tagada selle, et ka teie positsioonil oleks äh, mingisugune kaal äh, komisjonis, et tõesti tegutseda nende valdkondadega siis, mis tulevad esile teistest peadirektoraatidest? härra Andor mulle tundub, et me peaksime kõigepealt ähm, paika saama head koostöökanalid kõikide volinike vahel. minu meelest ei peaks siin ainult äh, äh, üle võtma tööd äh, vanadelt volinikelt, vaid ka uute vahel head kanalid paika panema. härra Potočniku ja, ja proua Hedegaardiga ilmselt peaksime kõige rohkem selles osas koostööd tegema ja siis me võime hakata rääkima sellest, mida oleks võimalik ära teha nende niinimetatud uute ökotöökohtade osas, kuidas kasutada eh, nende edendami-, edendamiseks eh, sotsiaalfondi ja ma olen täiesti veendunud, eh, et on olemas rahastamisvahendid, mille abil me saaksime toetada neid suuri muutuseid, millest te rääkisite. proua Lambert ma jätkaksin äh, sellest, mida te ütlesite, te räägite formaalsetest äh, menetlustest, me oleme töögruppidest rääkinud sellest, et kas te kavatsete äh, luua uued töögrupid komisjonis, kas meie ka saaksime teada, millal need töögrupid kohtuvad, mis seal arutatakse, me tahame teatavat läbipaistvust, et me ka teaksime, mis te teete oma peadirektoraadis, härra Andor, kordan et äh, ma ei ole mitte teile ainult kättesaadav, vaid ka valmis arutelusid äh, pidama, kui on näha, et äh, teenistustes toimub midagi, mis parlamendile huvi võiks pakkuda. nii et ma kavatsen teile, teie ette regulaarselt tagasi tulla ja rääkida kõigest sellest. suur tänu. kuue fraktsiooni nimel proua Zimmer. jaa, tere päevast praegu on tegu Euroopa äh, sotsiaalse ja sotsiaalse tõrjutuse aastaga ning äh, Euroopa Komisjon on samuti endale eesmärgiks võtnud vaesuse äh, vastase võitluse ja see puudutab ka laste vaesust ning siin kutsuti komisjoni üles tegema kõik selleks, et ähm, riikidel oleks olemas ka vastavad reservid, et ähm, toetada neid, kes elavad ähm, vaesuspiirist allpool ning samuti vaat-, äh, viia sisse ähm, ähm, elatusmiinimum ja et oleks olemas ka vastav koordina-, äh, koordineerimistöö liikmesriigiti ja et rohkem äh, pööratakse tähelepanu just nimelt laste vaesusele. mida teie volinikukandidaadina soovite teha selleks, kaasa teha selleks, et see dokument ka kiiresti rakenduks, sest aga kontrollitakse tänu? Use, uh, this... ma arvan, et me peame kasutama seda aastat, mis on uh, pühendatud vaesusevastasele võitlusele ja tõrjutusevastasele võitlusele selleks, et tõsta inimeste teadlikkust vaesusest üldse, aga eriti nende teadlikkust äh, sellistest valdkondadest, kus need probleemid on kõige tõsisemad ja minu meelest laste vaesus on kahtlemata üks sellistest probleemidest. minu arvates on äh, äh, see, millistes tingimustes ta elab neljandal-viiendal eluaastal, määrab ära kogu tema ülejäänud elu ja Äh, seetõttu, kui laps selles vanuses ei saa piisavat tähelepanu oma vanematelt, keskkonnalt, sotsiaalsetelt tingimustest, siis kogu ülejäänud elu kujuneb tal samuti väga raskeks. mida komisjon selles valdkonnas teha saab? komisjon saab neid seisukohti äh, esitada läbi avatud koostöömeetodi, ma arvan, et me peame koguma andmeid, analüüsima neid andmeid ja jagama neid analüüsi tulemusi liikmesriikidega ja äh, keskenduma nendele valdkondadele, kus probleemid on kõige suuremad. meil on tegelikult ju selles valdkonnas ka häid kogemusi ja ma arvan, et just läbi avatud koostöömeetodi me peame äh, neid häid kogemusi tutvustama ja levitama Äh, levitama äh, häid äh, kogemusi ning paluma liikmesriike, et nad paneksid paika teatud sihtmärgid. ma arvan, et poliitika kujundamine muutub tõsiseks just siis, kui riigid endale mingid eesmärgid seavad ja just nende eesmärkide seadmist me peamegi soodustama. proua Zimmer, kas te soovite esitada täiendavat küsimust? minu küsimuse eesmärgiks oli eelkõige teada saada, äh, mil määral komisjon on valmis panustama sellesse, et me jõuaksime ühiste sotsiaalmiinimumstandarditeni, et me saaksime sellised äh, standardid äh, paika, et me teaksime, millal tuleb sekkuda. arvestades selle pika talvega praegu, oleme me, on paljud organisatsioonid meie tähelepanu pööranud sellele, et on suurenenud ka näiteks ähm, ähm, energiavaesus. kas te äh, kavatsete tegeleda ka spetsiaalselt selle teemaga ja mida komisjon kavatseb äh, selle teema osas veel teha? I haven't yet studied how energy ma ei ole veel uurinud seda, kuidas energia on vaesuse küsimusega seotud ma arvan, et on palju olulisemaid probleeme, aga ma eh, oma töö käigus kahtlemata lisan oma programmidesse ka uusi elemente, aga ma olen kindel tõesti, et paljudes piirkondades on väga tõsiseid probleeme tööhõivega, haridusega, tervishoiule juurdepääsuga, hooldusteenustega ja teiste sotsiaalpoliitika valdkonda kuuluvate asjadega nii et, et ma arvan, et asjale tuleb läheneda laialt ning tõesti, mul on plaanis tõstatada uusi küsimusi. suur aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Helmer. aitäh, esinaine äh, härra Andor, meie konservatiivide fraktsioonis tunneme muret Euroopa Liidu tööhõivepoliitika üle, selle, kuidas see mõjutab tööjõu liikumist ja palgapoliitikat. meile surutakse pidevalt peale Euroopa Liidu reegleid, mis tööjõu kulukamaks muudavad ja takistavad paindlikkust. me räägime siin tööaja direktiivist, agentuuri töötajate direktiivist, rasedate töötajate direktiivist ja nõnda edasi, see nimekiri on tõesti lõputu. kuna teil on majanduslik taust, siis te mõistate, et kui tööjõu hind kasvab, siis nõudlus selle järele väheneb ja tööhõive kasvab, tööpuudus kasvab ja mida teie tööhõivevolinikuna hakkaksite tegema, et selliseid probleeme vähendada, kuidas oleks lähimuspõhimõttega tööhõive äh, õiguse vallas? ja mulle tundub ka, et globaliseerumisega kohanemise fond on liiga väike, et sellel oleks mingit mõju ja suurem osa vahenditest sealt läheb igasugustele konsultantidele. Äh, võtame siin kas või näiteks Telli juhtumi Iirimaal, kuidas selliseid probleeme lahendada? ma arvan, et ei ole sugugi halb koormate, koormuse asetamine just nimelt tööandjate õlgadele, see on hea töövõtjate jaoks, äh, parandab nende äh, töötingimusi, äh, tervisekaitset ja need on kõik väga olulised valdkonnad. mitmed mitmetes tõepoolest paljudes tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkondades meil on lähimuspõhimõte ja just liikmesriikide valitsused on need, kes peavad pöörama Äh, tähelepanu probleemide lahendamisele ja kes kannavad lõppvastutust nende eest. Äh, tõsi, mul on äh, majanduslik taust, ma olen majandusteadlane, aga minu arvates tööjõud ei ole sama kui mis tahes muu kaubaartikkel me võime siin arutada mööbli hinna, autode, raamatute hinna üle. selles valdkonnas on palju Äh, rohkem ruumi hindade vabaks liikumiseks, aga see, neid, seda kõike ei saa võrrelda tööjõu hinnaga, sest siin me räägime ikkagi inimeste sissetulekust, nende elatisest, perede elatisest, nii et, et me peame siin nende asjade vahel vahet tegema kui me kõneleme inimeste sissetulekust ja tööjõu hinnast. mis puudutab nüüd globaliseerumisega kohanemise fondi, tegemist on suhteliselt uue fondiga ma arvan, et me peame kokku koguma kõik kogemused, mis meil selle fondiga on, vaatama, kas esineb häireid selle fondi töös. ma, mina isiklikult leian, et see fond on olnud üsna hea idee ja see on aidanud lahendada nende inimeste probleeme, kes on koondatud. see on ka selle fondi eesmärk tegelikult ning kui äh, Äh, tõesti konsultantidele läheb väga palju raha, siis ma olen nõus, et selle probleemiga tuleb tegeleda, aga kõigepealt mul on vaja tõendeid ja alles siis ma saan hakata mingit kindlat arvamust kujundama. aitäh, härra Andor. näib, et te, te ei saa aru, et nende inimeste õiguste suurendamine, kes töötavad eh, tihtipeale, vähendab eh, nende inimeste võimalust tööd saada, kes eh, tööl ei ole ja mulle tundub, et lihtsalt ei ignoreerite seda reaalsust, seda dünaamikat, mis tööturul va-, valitseb. Te olete olnud Kommunistliku partei liige, kuigi te seda vardjate. Te olete olnud majandusajakirja toimetaja. näib, et te olete turumajanduse vastu, näib, et olete ka Maastrichti kriteeriumite vastu. kas äh, te ei arva, et väga paljud siin parlamendis siiski leiavad, et selline suhtumine seab kahtluse alla teie sobivuse sellele ametikohale? Äh, mulle tundub, et see, kuidas te minu seisukohad kokku võtsite, ei ole päris õige ja te olete liialdanud neid seisukohti, mis mul kunagi on olnud või on ka praegu. mulle tundub, et selline ülevaade äh, on ekslik. Äh, ma leian, et minuti-paari jooksul ei ole mul võimalik anda ülevaadet kõigist oma seisukohtadest täpselt. suur aitäh ja nüüd EFT fraktsiooni nimel proua Pisoto. tere päevast! tere päevast, härra volinikukandidaat! Te ütlesite, et hakkate töötama sellega, et komisjoni initsiatiivid vastavad ka töötajate vajadustele, kuid mind teeb murelikuks see, et te ei maininud midagi selle problemaatika kohta, mis puudutab ähm, sisserändajaid kolmandatest riikidest. Te räägite küll vaesusest ja töövõtjatest, kuid te ei ole maininud sõnagagi seda, et hädavajalik on äh, piirata sisserännet. siin on tegu ju ikkagi sellega, et me peame andma eelise nendele kümnetele tuhandetele eurooplastele, kes on äh, praegu töö kaotanud. siin ei ole arvestatud sellega, et töökohti ei piisa kõigile. ja see põhjustab ka sotsiaalseid konflikte proua esineja ütleb, kõneleja aeg on läbi ja volinikukandidaadil on sõna vastuseks. Concerning uh, immigration, I am mina ei poolda seda kindluse äh, lähenemist. ma arvan, et äh, sisseränne on keerukas probleem ja niimoodi tuleb seda käsitleda. Äh, see on keerukas probleem globaalse majanduse kontekstis ja see ei ole ainult probleem, vaid see on ka lahendus väga tihti me näeme, et ränne muudab ühiskonna tegelikult rikkamaks, sisserändajad toovad ühiskonda uusi omadusi, uusi võimeid ning inimkonna ajalugu äh, on alati rajanenud rändel. Äh, teatud perioodidel on see põhjustanud ka pingeid, aga minu arvates on väga oluline näha, et äh, sellel nähtusel on olemas positiivne külg. Äh, tõepoolest, meie hiljutised kogemused, äh, eriti sellistes riikides, kus ränderežiim on olnud natuke liiga liberaalne, on tekkinud probleeme mitte esimese põlvkonna sisserändajatega, vaid just teise põlvkonnaga, kes ei suuda ühiskonda sulanduda ja selle probleemiga me peame pöörama rohkem tähelepanu ja see ongi põhjus, miks komisjoni president otsustas just kaasatuse kaasatusele rohkem tähelepanu pöörata ja lülitas selle teemavaldkonna minu portfellisse. nii et, et me peame sellele teemale tõesti rohkem tähelepanu pöörama. ja äh, selles valdkonnas ma pean tegema koostööd nii proua Redingi kui ka proua Malmströmiga, äh, vaatamaks siis, kuidas nende asjade õiguslik külg ja, ja sotsiaalne külg saaks äh, Äh, jätku, jätku, järjepidevalt käsitletud. väga hea. Teie ütlesite oma arvamuse, kuid mina arvan, et sisserändepoliitikat tuleb tervikuna üle vaadata ja seda mitte ainult sotsiaalsest vaatevinklist vaadata. paljud isikud, kellel oli raskusi on saanud tänu oma perele ja säästudele ja proua esinejana kutsub kõnelejad korrale, et äh, vastuse küsimus peavad ole, puudutama sama teemat. proua Pissoto, siin on tegu edasise küsimusega, mis on seotud esimese küsimusega. niisiis, kriis pakkus võimaluse näha, kui oluline on eh, perekond ja pereväärtused. milliseid tegevusi olete teie välja pakkumas eh, pereväärtuste tugevdamiseks ja toetamiseks? sest eh, need on olulised ka majanduskriisi kontekstis uh,. I agree uh ma olen täiesti nõus sellega, me peame pöörama tähelepanu perekondadele, ma arvan, et Äh, minu äh, portfell äh, lähemas perspektiivis ei sisalda piisavalt instrumente, mis võimaldaksid peresid toestada, aga me peame tegema koostööd liikmesriikide valitsustega ning kutsuma neid üles ja kui võimalik, aitama neil pöörata rohkem tähelepanu perekondadele, pöörama rohkem tähelepanu suurtele peredele, kus on üle kahe lapse, sest et Äh, sest tõenäosus äh, raskustesse sattuda on alati suurem nendes peredes, kus on rohkem lapsi. nüüd äh, me oleme siis lõpetanud koordinaatorite küsimuste vooru ja nüüd saavad küsimusi esitada ka teised komisjoni liikmed ja kõigepealt Rahvapartei nimel esitab küsimuse proua Sari Essaja. Merci, madam. suur tänu. This financial crisis, crisis Uh, very... selleks, et välja tulla sellest majanduskriisist, on meil veel vaja väga konkreetset strateegiat selleks, et Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet suurendada. kuidas te näete mm, flexicurity või selle paindliku turvalisuse seost äh, konkurentsivõime suurendamisega? ning äh, defineerige oma vastuses ka see termin flexicurity oma tõlgenduse järgi ära, sellepärast et inimesed tõlgendavad seda tihti eraldi, te oma kirjalikes vastustes öel-, ütlete, et te toetate seda, kui see on õigesti tõlgendatud, nii et milline on siis see õige tõlgendus? Äh, äh, jah, see paindlik turvalisus on äh, väga keeruline termin ja näiteks ungari keelde ei olegi seda võimalik korralikult tõi-, tõlkida. see näeb ette nii paindlikkust kui ka turvalikkust ja üldiselt tähendab see siis seda, et kui ühe nendest kahest komponendist pandakse liialt rõhku, nii et, et tööhõive laiemad eesmärgid ja sotsiaalkaitse eesmärgid satuvad ohtu, siis tuleb see, see probleem lahendada, tuleb tegeleda nende kahe asjaga paralleelselt, aga see ei tähenda, ja ma siin rääkisingi võimalikust valest tõlgendamisest, ei tähenda see siis seda, et inimene peab selle probleemiga äh, silmitsi seisma või seda lahendama. see puudutab ka seda, kuidas ettevõtte töö on korraldatud. Äh, see tähendab, et tuleb luua paremad kontaktid üksikisiku ja ettevõtte töökorralduse vahel ja mulle tundubki, et äh, võib-olla lahenduseks on paindlikumad töölepingud äh, töövõtjatele ja teiseks oluliseks aspektiks siin on elukestev õpe, mis äh, siis soodustaks oskuste arengut kogu elu. me see aitaks neil paremini toime tulla uute väljakutsetega ja üleminekutega ja kui ma rääkisin näiteks aktiivsest tööturupoliitikast, siis võib-olla peaks rääkima veel ka äh, sellest, äh, milline äh, sotsiaalne kaitse meil üldse on, näiteks kuidas me kohtleme töötuid, millised on töötuhüvitised erinevates riikides ja nõnda edasi. et mulle tundub, et see paindliku turvalisuse lähenemisviis on äh, osutunud kasulikuks paljudele ettevõtetele, on aidanud neil sellises, selles viimases kriisis toime tulla. Äh, sellepärast, et äh, just nimelt dialoog töötaja, töövõtjate, tööandjate vahel on olnud selline, et neil on olnud võimalik paremini kohaneda muutuvate tingimustega competitiveness and growing e- äh, konkurentsivõime ja majanduskasv on väga olulised küsimused, kui me üritame tööhõivet edendada. kas te äh, olete äh, nõus nende üldiste majanduslike lähenemistega tööhõive edendamiseks, näiteks Eurotsooni riigid äh, peavad tuginema oma lähenemises Maastrichti kriteeriumile, kriteeriumite ja samuti majanduskasvu ja stabiilsuse paktile. kas te äh, austate neid kriteeriumeid, kas te leiate, äh, kas te toetate sellist ühist majanduslikku lähenemist? härra Andor, jah, ma arvan, kui me räägime ühtekuuluvusest Euroopas, siis see on äh, majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne. majanduslik ühtekuuluvus on tegelikult see, mida teie küsimus puudutab kuidas neid üldiseid põhimõtteid kohaldatakse. minu arvates on väga oluline, et meil on sellised ühised põhimõtted ja et me neid säilitame, aga me peame neid rakendama vastutustundlikult. praeguse kriisi tingimustes oleme me näinud seda, et komisjon on langetanud õiged otsused, näiteks mis puudutab majanduskasvu ja stabiilsuspakti näiteks kui äh, rakendati otsuseid eelarvepoliitika kohta kriisiperioodil. Äh, minu arvates on oluline, et meil on ühised reeglid, aga nende reeglite rakendamine peab alati arvestama tegelike tingimustega. kõneldes ma-, Maastrichti kriteeriumitest, siin on jällegi küsimus äh, ühetaolisuses kas need kriteeriumid, mis pandi paika ligemale kakskümmend aastat tagasi, on veel kohaldatavad kõigis, kõigil asjaoludel või mitte? aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel nüüd härra Kufferati. suur tänu. härra Andor Te ütlesite, et oma tööga soovite panustada sellesse, et Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend ka teostataks, see on väga positiivne eesmärk. Te ka meenutasite seda, et üks olulisemaid teemasid selles väga demokraat-, dramaatilises olukorras on äh, just tööturuprobleem, meil on tegu praegu äh, tööpuudusega, mis on väga laiaulatuslik, see puudutab väga palju inimesi ja veel rohkemaid inimesi, kui äh, selle probleemiga hakata rohkem tegelema. Euroopa Liidu majanduspoliitika peaks olema, äh, peaks tegelema sellega, et kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid äh, töökohti juurde looma ja me ei tohiks ainult tegeleda sanktsioonidega, ainult sellisel juhul saavad sellised poliitikad olla edukad. Unemployment. tööpuudus on tõepoolest praegu väga tõsine probleem. ning äh, see probleem ei kao niipea kuhugi, vaatamata meie kõigile jõupingutustele. me peame üritama äh, tööpuuduse mudeleid muuta ja teiselt poolt me peame parandama tööhõivet ja võib-olla äh, ei pea, peame ümber mõtlema ka oma lähenemise täistööhõivele, loomulikult see on pikemaajalisem eesmärk äh, täistööhõive peab jääma meie ideaaliks, aga me peame leidma viisi, mis on kõige parem, kuidas praegusest kriisist välja saada, kuidas äh, vähendada miinimumini selle kriisi mõju tööhõivele ning siis peame vaatama, kuidas lahendada tööhõive probleemi sellistes riikides, kus suur tööpuudus oli tõsine probleem juba enne majanduskriisi. näiteks tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel oli see väga paljugi mitmes Euroopa riigis juba väga tõsine probleem, nii et isegi majanduskasvu ja majandusbuumi Äh, tingimustes oli riike, kus tööpuudus oli kümme protsenti või enamgi. Äh, tegemist on probleemiga, mille lahendamiseks äh, tuleb, mille lahendamisega tuleb tegeleda. loomulikult väga palju tuleb ära teha liikmesriikide endi tasandil, aga tööhõivepoliitikate koordineerimine peaks siin ka kaasa aitama nii et, et meil ei ole vaja alati oodata juhtnööre Euroopa Liidult, tööturg on väga mitmekesine, me peame arvestama riikide eripäradega, majandussektorite eripäradega, vanusegruppide eripäradega. täistööhõive eesmärk, märki saab äh, teostada ainult sellisel juhul, kui meil on pidev äh, majanduskasv ja selleks me vajame ka lü väga lühikese aja jooksul konkreetseid tegevusi. ja siin peab olema sotsiaalne ühtekuuluvus igasuguse konkurentsimudeli aluseks olema. Teil on terve rida volitusi koos ka teiste volinikega, kas te ei arva, et äh, selline koordineerimistöö, mis kaasaks ka parlamendi äh, töösse oleks äh, otstarbekas selleks, et ähm, erinevate volinike tegevusi tõhusamaks muuta. et sellest ei ole piisav, kui te ainult oma volitusi kasutate ma ütlesin äh, seda juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, et ma pean tegema väga tihedat koostööd nende volinikega, kes vastutavad tööstuse ning majandus- ja rahandusküsimuste eest. Äh, äh, koostöö nendega oleks võib-olla kõige olulisem, sest need on just need tegevusvaldkonnad, mis suunavad majanduspoliitikat Euroopas. mis puudutab nüüd tööhõivepoliitikat, siis minu portfell on kahtlemata piiratud. Äh, ma saan tegeleda põhiliselt pakkumise poolega ja mis juhtub tööturu nõudluse poolega, sõltub suuresti teiste Äh, volinike pädevusse kuuluvatest küsimustest. ja seetõttu ma pean äh, härra Reeni ja härra Tajaniga näiteks arutama seda, kuidas edendada investeeringuid. Äh, see ei puuduta ainult majanduskasvu kaks-kolm protsenti, need võivad olla väga ambitsioonikad eesmärki, aga kõigepealt meil on see, me peame kõigepealt vaatama, mida me saame just teha selleks, et meil oleks rohkem investeeringuid aitäh ja nüüd äh, äh, Rahvapartei nimel härra Koosa. aitäh. kui vaadata direktiivi kaheksa, kaks tuhat kaheksa, kus käsitletakse puuetega inimeste probleeme, siis äh, saab selgeks, et VKE-d mängivad selles valdkonnas väga olulist äh, rolli, sest nemad äh, võtavad tööle just väga palju puuetega inimesi. me peaksime Äh, suutma tagada praeguse töötasandi, paraku me pole seda suutnud ning äh, kui vaadata neid seitsmekümne viie protsendiseid kärpeid palgatoetustes, äh, siis nende, need inimesed tõesti on astunud väga, sattunud väga raskesse olukorda ma tahaksin teada, mida härra Barrosol, härra Almunial on selle kohta öelda, siiamaani on nad öelnud, et see kõik kuulub liikmesriikide pädevusse mina äh, sooviksin äh, äh, mingit reageeringut sellele olukorrale, minu arvates võib-olla peaks vaatama läbi ühenduse õiguse, kas te kavatsete seda teha ja kui kavatsete, siis kuidas? ning kuidas te saate edendada töökohtade loomist? mis puudutab õigusaktide läbivaatamist, siis ma ei ole selles osas veel plaane teinud Äh, ma tahaksin kõigepealt selle teemaga põhjalikumalt tutvuda. minu arvates on lubamatu, et sellised kaitsetud ja nõrgad ühiskonnagrupid, äh, kelle hulka kuuluvad ka puuetega inimesed, äh, kannatavad kas siis valitsuse tasandil rakendatud meetmete või ettevõtte tasandil rakendatud meetmete läbi. minu arvates on see täiesti lubamatu mis nüüd puudutab seda, mil määral äh, see on küsimus, mis puudutab, äh, kas siis Euroopa Liidu päde-, kuulub Euroopa Liidu pädevusse või liikmesriikide pädevusse. Äh, Euroopa Liit tegeleb diskrimineerimise vastaste asjadega ja ma arvan, et seetõttu saab selles küsimuses ka Euroopa Liidu tasandil midagi ära teha kahtlemata me peame tegema koostööd, me peame konsulteerima liikmesriikidega Äh, me peame hoolitsema selle eest, et taoline käitumine lõpeks. ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Liidus on viisteist miljonit puuetega inimesi nii Ungaris, Ida-Euroopa riikides kui ka mujal ning üheksakümmend protsenti nendest inimestest Ida-Euroopas ei tööta. minu arvates on tungiv vajadus midagi kiiresti ette võtta Äh, VKE-sid tuleb toetada, sellepärast et kui neid ei toetata, siis nad ei saa puuetega inimesi vähemalt minu kodumaal Ungaris tööle võtta. on olemas reeglid selle kohta, mis puudutavad puuetega inimeste töölevõtmist ja kui ettevõtted ei suua, suuda nendest reeglitest kinni pidada, siis neid karistatakse äh, ja võib-olla töökohtade loomine on siin üks lahendus, on riike, mis toetavad töökohtade loomist. Äh, millist lahendust teie sellele probleemile eelistaksite? Äh, tõenäoliselt äh, on mõlemad võimalused olulised Eh, sõltuvalt sellest, millised võimalused on olemas konkreetses liikmesriigil. Eh, loomulikult on liikmesriikides välja kujunenud ka oma traditsioonid ja need traditsioonid võivad olla erinevad. kui me räägime sotsiaal- ja tööhõive poliitikast, eh, siis ma, ma arvan, et iga iga valitsus igas liikmesriigis peaks nendes valdkondades paremini tegutsema, äh, pakkuma välja paremaid lahendusi nendele lahendustele, mis siiani on olnud. ja selles, see probleem, millele te tähelepanu juhtisite, on tõesti väga tõsine ja ma arvan, et selles valdkonnas tuleb tegutseda. Pour le groupe euh, suur tänu, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Frederik Tärden. kus te olete täpselt, küsib proua esinaine. kõneleja on toolil number kakskümmend. Suur tänu kaks tuhat kümme aasta on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aasta, sellele on juba viidatud ning poliitilised eesmärgid tuleb paika panna kõikidel poliitikatasanditel, eriti kui me tahame väldida äärmuslikku vaesust ja tahame äh, välja murda vaesusega seotud nõiaringist. väga oluline on avatud koordinatsioonimeetod, mis oleks äh, sotsiaalselt äh, kaasa, kaasavam, kuidas te kavatsete reageerida kahes valdkonnas, kõigepealt mustlaskogukondade integreerimine, millele te juba viitasite, kuidas kavatsete jätkata teie eelkäija poolt alustatud tööd antud valdkonnas ja teiseks äh, laste vaesus, me oleme üritanud võidelda selle fenomeni vastu, kuid see on endiselt väga laialt levinud, on tagumine aeg äh, avaldus teha laste vaesuse kohta võib-olla Belgia eesistumise ajal võiks seda asja ette näha, teie ilmselt toetate seda, nemad kindlasti toetavad. ja veel, kas te kavatsete midagi siin kaasa aidata kuidagi? kõigepealt mustlaskogukonnad ma tahaksin siin kõigepealt äh, tunnustust avaldada oma eelkäijale, volinik Spidlale. suur saavutus oli minu meelest see, et äh, äh, mustlaskogukondi puudutav temaatika Euroopas prioriteetide sekka tõusis. see on muidugi tänu laienemisele saanud ka nii-öelda palju nähtavamaks probleemiks Euroopas, kuid see ei ole mitte ainult sotsiaalne probleem niinimetatud uutes liikmesriikides kuigi jah, tõsi, seal on liikmesriike nende seas, kus mustlaskogukondade suurus on olulisem kui teistes, kuid see on kogu Euroopat puudutav problemaatika ja sellele tuleb nii ka läheneda läbi strateegiliste äh, programmide. juba on komisjoni teenistused äh, tegemas väga head tööd koordineeritult selles küsimuses, veab seda tööd äh, tööhõive peadirektoraat ning äh, koostöös ähm, volinik äh, Reedinguga peaksime me tagama siis äh, veelgi suurema koordineerituse selles valdkonnas ja suurema tähtsuse omastamise sellele poliitilises kontekstis. tuleks leida lisavahendeid Euroopa tasandilt selleks, et ähm, panustada juba liikmesriikides käivitatud programmidesse, tagamaks siis so suurem sotsiaalne kaasatus laste vaesusele eh, pöörasin juba tähelepanu ja, ja seostaksin nüüd need kaks küsimust. sellepärast, et riikides näiteks eh, nagu minu koduriik Ungari, on need kaks probleemi eh, tihti kattuva, kattumas ja Belgia eesistumisperioodiks, nagu ma aru saan, on tulemas üsna palju uut laste vaesusevastases võitluses ning olen valmis nendega koostööd tegema härra Derden, suur tänu, proua volinikukandidaat, selle vastuse eest ja võib-olla lisaks tahaksime teada, et kas te arvate, et soovitused seoses miinimumpalga osas võiks tulla arutelule? mulle tundub, et miinimumsissetuleku osas tuleb kindlasti edasist tööd teha ma ei saa siin improviseerida kiiresti vastust teile. me teame, et on riike, kus miinimumpalk äh, on seadusandlusega paigas. me peame äh, vaatama, milline on nendes liikmesriikides senine kogemus äh, ja võrdleme siis seda nende riikidega, kus miinimumpalgasüsteemi ei ole, sest see on valdkond, kus liikmesriikidel Äh, lasub pädevus ja läimuspõhimõtet tuleb austada, üritades muidugi alati standardit tõsta. suur tänu! volinikukandidaat, äh, teie taga äh, istub meie järgmine kõneleja liberaalide nimel, Elizabeth Linn, meie aseesinaine saab sõna. suur tänu! ametiühingute liikmete arv suureneb üle terve Euroopa Liidu täna kas te arvate, et need, kes ametiühingutesse ei kuulu, on piisavalt esindatud otsuse langetusprotsessis? ja kas te olete nõus sellega, et peaks olema tagatud äh, võimalus nii liituda kui ka mitte liituda ametiühingutega ja et nende õigused, kes ei ole liitunud ametiühingutega, on võrdsed nendega, kes on liitunud. tööaja direktiivi puudutab see, rääkisime sellest alles eelmisel esmaspäeval, ja ametiühingud ütlevad, et eranditest tuleks lahti saada ja see puudutab just nimelt töötajate õigusi. Te küll viitasite sellele juba varem, kuid väga paljud töövõtjad, kas nad kuuluvad siis ühingutesse või ette või ei, on hea meelega valmis tegema vabatahtlikult ületööd kas te arvate, et äh, töötajatel on õigus selle jaoks? kõigepealt erand, opt-out. kuivõrd tegemist on Majandus- ja Rahaliiduga, siis äh, mulle tundub, et erandid üldiselt ei ole kunagi kõige parem lahendus tuleb alati kõigepealt mõelda nendele reeglitele, mis põhimõtteliselt oleksid rakendatavad kõikides liikmesriikides. aga kui on mingisugune põhimõtteline takistus, miks äh, üks või teine riik ei saa Euroopa seadusandlust rakendada, siis jah, on võimalus äh, endale välja võidelda erand. võib-olla ajutiselt tuleb arvestada ka ajalise mõõtmega siin nendes valdkondades. samas ei peaks äh, see kuidagi mõjutama põhiõiguseid. nimelt õigus liituda ametiühinguga äh, või äh, mitteühinenud töövõtjate kohtlemine minu meelest see puudutab otseselt just nimelt põhiõiguste alalhoidmist ja see on muidugi väga oluline. nüüd äh, vabatahtlik ületöö tegemine. asi, millesse tuleb süüvida ma ei ole sugugi veendunud, et äh, siin on üldse võimalik leida mingisuguse lõpliku lahenduseni. mulle tundub, et kui tead-, et teatud äh, aja jooksul ja kui tegemist on tõesti vabatahtliku tööajaga, peaks meil ikkagi olema võimalusi kuidagi töötajate õigusi kaitsta, sest see puudutab ju ometigi tööohutuse tervishoiu küsimusi. vabatahtlikutele süsteemidele tuleb anda teatavat ruumi kuid sellel peavad olema teatavad tingimused, teatavad piirid. suur tänu, härra Andor! Te teate, et komisjoni raporti eelnõu, mis on avalikustamata, ütleb, et praegu on neliteist liikmesriiki, kes seda erandit on kasutanud palju on selliseid liikmesriike, kes äh, samas aga kutsuvad üles erandist loobuma. kasutatakse igasuguseid definitsioone, autonoomne töötaja, mitmekordsed lepingud, nii edasi. kas see on ka töötajate kuritarvitamine? ja teiseks, äh, tööaja direktiivis on saa-, tänaseks äh, jõutud patiseisu kuid äkki on võimalik tervishoiusektor seal eraldada ja teha ettepanekuid äh, tööaja direktiivi osas, keskendudes siis konkreetselt ainult tervishoiusektorile sellest ja jättes teised asjad kõrvale? härra Andor, jah, ma olen täiesti nõus, et kui tööaja direktiiv tuleb uuesti arutelule, siis tuleb äh, läheneda täiesti uuesti ja sektori põhiline, põhine lähenemine võiks olla üks äh, valikuvariantidest selge on see, et me peame õppima äh, oma senisest kogemusest, raskuseid on olnud palju. erand iseenesest äh, ei ole siin äh, nii suureks probleemiks, see on erinevate reaalsuste peegeldus, see on peegeldus sellest, kuidas olukord on erinev liikmesriigiti, kuid me peame arvestama sellega muidugi järgmistel aruteludel suur tänu. Äh, rahvapartei nimel sõna proua Pastosel. suur tänu, proua esinejana. härra voolinikukandidaat, lugupeetud härra Andur. Te teate, et töötus noorsoo hulgas on Euroopa Liidus viimastel aastatel tõusnud, viis miljonit äh, noort äh, Euroopa Liidus on töötud viimasel aastal Euroopa Parlament äh, võttis vastu ka vastava äh, dokumendi, ähm, mille eesmärgiks oli siis teha muudatus selle aasta eelarvus, eelarvesse. see puudutas siis ähm, Erasmuse programmi ja samuti ka neid ähm, noori, kes otsivad esimest äh, töökohta. lugupeetud härra volinikukandidaat Andor kas te teate midagi sellest ettepanekust rohkemat? kas te olete valmis seda programmi ellu kutsuma, nimelt Erasmus, mis on seotud tööturule sisenemisega? ja kas te olete valmis ka võtma meetmeid selleks, et noorsoole uusi töökohti äh, luua ja ka toetavaid äh, aktsioone äh, teha? ma ei ole selle programmiga veel kursis, ma tean, ma tunnen ainult Erasmuse programmi, mida kasutatakse kõrghariduse ähm, vallas, aga viin ennast kurssi ja see oleks kindlasti hea viis, kuidas ähm, tagada ühistöö parlamendi ja komisjoni vahel. ma olen vägagi huvitatud konkreetsetest ettepanekutest. no mõistagi, volinik on see, kes peab äh, selliseid asju ametlikult algatama aga kindlasti on see asi, millesse ma peaksin äh, süvenema, sest et tõesti noorte seas on tööpuudus osades liikmesriikides väga-väga äh, suur suisa, suisa kolmkümmend viis protsenti kohati kriis on, on suur ja tulemuseks võib olla see, et majanduskriisi tõttu jääb üks põlvkond täiesti kaduma nii-öelda nii et äh, meie poliitika ei peaks olema mitte ainult äh, muidugi kõige hullema vältimine, vaid äh, pikaajalisemate poliitikate väljatöötamine, meil on selle jaoks olemas sotsiaalfond, mida võiks siis just nimelt selliste asjade jaoks avada. suur tänu, härra volinikukandidaat! tõesti väga kahju, et te ei ole tuttav selle programmi ettepanekuga sest et selle aasta eelarves on see ka ära mainitud ja ma loodan, et võimalikult kiiresti saate infot selle kohta. veel üks küsimus, mis puudutab noorsoo töö, tööhõivet. paljud noored ei ole veel oma esimestki töökohta saanud ning ning paljudes liikmesriikides noored ei saa isegi õigust tööpuuduse toetusele, sellepärast et nad ei ole ju töötanud. mida sellise olukorraga ette võtta? what we can support tuleb ja saab toetada selliseid programme liikmesriikides, mis üritavad tagada tööhõive ka nendes tõrjututes kogukondades. sellepärast, et on sellised kolded paljudes liikmesriikides kus tööpuudus on väga suur. selle jaoks on vaja konkreetseid äh, programme just nimelt nende programmide jaoks, nende piirkondade jaoks. meil on teatav kogemus, ka positiivseid kogemusi Euroopa Liidus juba olemas selles valdkonnas, ka maapiirkondades. sotsiaalfond on loodud ja kui liikmesriik peaks esitama mõn-, mõne hea ettepaneku, siis sellest ka raha saab. suur tänu! ja nüüd äh, ikka veel Rahvapartei ridadest äh, proua Danuta Joslovetska. suur tänu, proua esinaine. volinikukandidaat, te oma avasõnades äh, rääkisite palju tänasest olukorrast. kui keegi tahab saada tööhõive volinikuks, siis äh, eeldatavasti peaks tege-, tegemist olema visionääriga, kes on kohe valmis härjal sarvist haarama ja ei taha mingisugust äh, sisseelamise perioodi, nii et ma tahaksin konkreetseid äh, vastuseid teilt. Teil on konkreetsed instrumendid kohe olemas, sotsiaalfond näiteks, mis loodi juba Äh, mõned aastad tagasi, praeguses kriisiolukorras aga selle kasutamine ei ole tõhus. kuidas te kavatsete nüüd konkreetselt seda fondi kaasajastada ja kas äh, sotsiaalfond äh, jääb nüüd välja ühtekuuluvuspoliitikast, nii nagu praegune volinik seda on teinud ja kuidas te kavatsete kasutada üleilmastumisega kohanemise fondi? sotsiaalfond on osa ja väga oluline osa ühtekuuluvuspoliitikast. ühtekuuluvus on lai kontseptsioon, me räägime siin sotsiaalsest, majanduslikust ja territoriaalsest ühtekuuluvusest, see on sotsiaalse ühtekuuluvuse alustalaks, sotsiaalfond siis, ja nii jääb see ka tulevikus. siin on muidugi võimalus parema seadusandluse loomiseks kuid minu meelest äh, isegi, kui äh, võetakse vastu eraldi seadusandlus Sotsiaalfondi jaoks, peaks äh, selle eraldama ühtekuuluvuspoliitikast, ei. sotsiaalfondi on võimalik kaasajastada, on täiesti võimalik, et toodaks sisse midagi uuenduslikku, näiteks nagu finantsvarade suurendamine. kogemusi meil sellel alal juba on, on võimalus näiteks koostööd teha Euroopa Investeerimispangaga paljud programmid, mis viimastel aastatel on käivitunud, näiteks nagu Jasper ja Jessica, need kõik on heaks näiteks sellest, kuidas erinevad rahastamisallikad ja erinevat tüüpi allikad kokku panna. ma räägin sellest kõigest sellepärast, et üsna tihti eraldame me liiga jäigalt turumajanduse ja eh, need osad eh, turumajandusest, eh, kus varad ümber jaotatakse. isegi kui mõned majandussektorid peavad raha saama avalikest vahenditest, siis peaksid asjad ikkagi olema omavahel seotud ja peab alati jääma võimalus, et need sektorid, mis äh, ajutiselt saavad toetust riigisektorist, tuleksid siiski tagasi turumajandusse äh, täisväärtuslike partneritega. jah, äh, volinikukandidaat, ma pean tunnistama, et ma ei näe teis visionääri ja teatavad kõhklused mul on teie äh, Eh, heakskiitmisel, ma ei ole veendunud, et te esimesel päeval olete valmis tööga pihta hakkama, teil ei ole mitte mingisuguseid sisulisi ettepanekuid, eh, mingisugust kontseptsiooni ei ole, mul on küll hea meel, et Sotsiaalfond jääb ühtekuuluvuspoliitika alla, kuid eh, te ei viita sugugi tööturgudele. see fond toetab ainult väga väikest inimeste gruppi, kes ainult oma taskuid täidavad selle fondi tõttu ja suurem üldsus ja tööturg jääb sellest fondist kõrvale, kuidas te kavatsete selle probleemi eemaldada? ma arvan, et äh, ma vist ei saa küsimusest äh, hästi aru nagu mina aru saan, umbes üheksa-kümme miljonit inimest saab Sotsiaalfondist igal aastal äh, abi. minu meelest on see küll suhteliselt suur arv, tegemist on olulise rahastamisvahendiga ma juba äh, rääkisin sellest, kuidas võiks seda fondi kaasajastada. Äh, muidugi äh, ei saa seda teha kohe esimesel tööpäeval, sellepärast et kõigepealt peab komisjon keskenduma strateegiale kakskümmend kakskümmend ning siis tegelema edasiste aspektidega. suur tänu! sotsialistide ja demokraatide nimel saab sõna proua Juta Steinruck lugupeetud härra volinikukandidaat, oma kirjalikus vastuses te ütlete, et kõige olulisemaks eesmärgiks on majanduskriisi vastane võitlus. milliste meetmetega liikmesriigid peaksid oma eelarvet taas kord tasakaalu saama? ilma, et sellega kaasneks edasine tööhõive vähenemine ja sellega ka negatiivne mõju töövõtjatele. nüüd finantskriis mõningates liikmesriikides on mõjutanud ka pensioneid. mida teete teie selleks, et pensionid Euroopa Liidus äh, muutuksid kindlamaks? erinevate liikmesriikide kogemus on muidugi värvikas, kui me vaatame, milline on olnud majanduskriisi mõju nende eelarvetele, sotsiaalkindlustussüsteemidele, eriti pensionisüsteemidele kõigepealt minu jaoks on kõige oluline küsim-, kõige olulisem küsimus see, kuidas saada hea koostöö paika härra Tajani ja Olli Rehniga, äh, et äh, majanduse taaskäivitamise programmist järk-järgult äh, loobuda. tegemist ei ole minu portfelliga ainult, me peame koostööd tegema terve kolleegiumiga ja ausalt öeldes see ei ole ka öö, minu öö, juhitav ala, Olli Rehn on see, kes makromajanduslike poliitikate juhtimisega tegeleb. eriti nende liikmesriikide puhul, kus kriisi tulemuseks oli tõsine puudujääk. asjale peab lähenema ettevaatlikult, valvsalt, põhjust ülepea kiirustada ei ole kõik toetavad toetusmeetmed, mis viimase kahe aasta jooksul on juurutatud selleks, et vältida majanduste vabalangusesse sattumist ning tööpuuduse pidurdamatut kasvu, tuleb ähm, käibelt eemaldada väga ettevaatlikult ja aeglaselt, valitsustele peab jääma aega ja nad peavad saama nõu selle kohta, kuidas seda teha. ning pidevalt tuleb äh, silmes hoida tegelikku olukorda. pensionisüsteemid on mõningates liikmesriikides löögi alla sattunud, mitte kõigis. ja pensionite nominaalväärtus on vähenenud kohati proua esinaine äh, peatab kõneleja ja annab sõna proua Steinbrückile lisaküsimuseks. viimasel ametiperioodil ei jõutud ka kokkuleppele selle osas, mis puudutab pensioniõiguste ülekandmist. kas te kavatsete selle teemaga uuesti üle, äh, tegutsema hakata uh,? Definitely. kindlasti pensionite ülekandmise õigus on kindlasti üks nendest äh, teemadest, mis on seotud mitte ühe, vaid suisa mitme äh, ühiskonda ja tööturgu puudutava põhimõttelise küsimusega, üks äh, meie põhimõtetest on ju tööjõu vaba liikumise tagamine, arvestada tuleb ka elanikkonna vananemisega, tulemas on uus roheline raamat pensionite osas ning see on siis selleks lähtepungi, punktist äh, punktiks, ähm, kust ähm, me edasi liigume, paneme paika ajakava ning äh, tulemas on ka aktiivse vananemise aasta mingil hetkel, kuid jah, pensionite ülekandmise õiguse juurde tuleb tagasi tulla. suur tänu, ütleb proua esinaine, Roheliste nimel saab sõna proua Emily Turunen. suur tänu arvestades teie suhteliselt nõrka vastust, ma nüüd vabandan oma sõnastuse eest, äh, noorte tööpuuduse osas, tulen ma selle asja juurde tagasi. minu meelest on see üks kõige suurematest väljakutsetest Euroopa Liidu jaoks, kui me seda ei suuda lahendada, siis ilmselt üks põlvkond läheb kaduma arvestades seda, et tööhõivepoliitikat langetada, tehakse üldiselt äh, liikmesriikide tasandil, tahaksin ma teada, milliseid konkreetseid samme kavatseksite teie volinikuna võtta selleks, et see probleem lahendada ja et seda koordineeritakse Euroopa Liidu tasandil. milliseid poliitikaid ja milliseid finantsvahendeid näete te ette oma uues ametis selle probleemi lahendamiseks? jah, poliitilised meetmed peavad tulema liikmesriikide valitsustelt kõigepealt. sest et ärgem unustagem, et äh, süsteemid on erinevad. ma olen teiega nõus, äh, tööpuudus noorte seas on tõsine probleem, äh, mitte aga kõikides riikides, enamuses küll, kuid mitte kõikides. ja kõigepealt tuleb aidata neid, kus äh, tööpuudus noorte seas on kõige suurem, meil on vaja kõigepealt andmeid, siis neid analüüsida ja siis teha soovitusi nende riikide põhjal, äh, kus olukord ei ole nii hull. see on otseselt seotud muidugi hariduspoliitikaga, ilmselt on kuskil äh, hariduse puudujääk tekkinud nendes liikmesriikides, ei ole koolitusvõimalusi ja seega need liikmesriigid peavad mõistma, et kui seda probleemi ei lahendata, ei ole tegemist mitte ainult lühiajaliste sotsiaalsete raskustega, vaid äh, see toob kaasa pikaajalised struktuursed äh, probleemid ja me peame toetust avaldama, rahalist toetust avaldama. Äh, Preli Turunen, rahalist toetust. ausalt öeldes ma ei näe, milline on teie nägemus selles küsimuses. meil oleks vaja tööhõive volinikku, kes oleks loov kellel oleks tõsine sotsiaalne vastutustunne. vahendeid on meil väga vähe praegu selle probleemi lahendamiseks, probleem on kolossaalne, nii et ma tahaksin konkreetseid äh, vastuseid teilt, äh, konkreetseid mõtteid, kas te olete valmis looma äh, spetsiaalse noorte rakkerühma, kas te oleksite valmis vahendeid avaldama avanda-, ähm, vahendeid tooma eraldi ähm, töö, töötukindlustusprogrammideks äh, noorte jaoks, ma tahan konkreetseid vastuseid, härra Andor. ma olen valmis kaaluma kõiki neid ettepanekuid see on äh, ju ka minu teenistuste kohustuseks kuid äh, ma olen valmis seda dialoogi pidama ka parlamendiga. et äh, me saaksime tõesti äh, vastava kava paika panna. rääkida tuleb see läbi ka teiste volinikega kindlasti, kuid need võimalused, millele te viitasite, näiteks nagu noorte rakkerühma loomine, vahendite eraldamine, kindlasti asi, mida tasub kaaluda. suur tänu ja taas teie selja taga äh,, härra volinikukandidaat, meie aseesimees härra Toomas Mann äh, Rahvaparteist. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud härra volinikukandidaat, kahe tuhande üheteistkümnes aasta ei ole enam nii kaugel ning äh, sellel, äh, sellel ajal me hakkame siis äh, rakendama dokumenti, mis puudutab äh, töötajate vaba liikumist veel kord. me oleme Euroopa Liidus väga palju head saavutanud selles osas, kuid äh, ja vanad liikmesriigid toetasid Euroopa Liidu laienemist, kuid samas Ida-Euroopa riike on riikide töötajate pääsu Lääne-Euroopa tööturule on piiratud. kuid väga vähe on teavitatud äh, selle olukorra osas äh, ähm, Euroopa Liidu kodanikke. mida kavatseb Euroopa Komisjon teha selleks, et saadaks, et inimesed saaksid rohkem infot äh, erinevate liikmesriikide tööturgudega kohanemise kohta ja, ja mis puudutab ka töötasusid erinevates liikmesriikides? ma olen alati olnud seisukohal, ja ähm, Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste ajal ähm, vaatasin ka kõiki vastavaid uuringuid selles, et ähm, hirm äh, laienenud äh, Euroopas tööjõu liikuvuse osas oli alati liialdatud. ja et tegelikult see protsent, äh, kes ühest liikmesriiki teise läks paremate ja tasustavamate töökohtade peale, oli väiksem kui see, mis esialgu arvati. me peame ära ootama nende üleminekuperioodide ümbersaamise, mis veel kehtivad osade liikmesriikide puhul ja siis on ilmselt näha, mida toob endaga kaasa täielik töötajate vaba liikumine kui see pingeid tekitab, siis tuleb muidugi vaadata, millised on äh, faktid, kuid mulle tundub praegu, et fakt on see, et süsteemi, süsteemid toimivad nii, nagu oli ka loota ja uutest liikmesriikidest nii-öelda panu, pare, parit, pärit töötajad panustavad palju vanade liikmesriikide, vanadesse liikmesriikidesse see oli natukene hägune vastus, võib-olla natukene konkreetsemalt oleks võimalik. sest öö, ähm, üheks põhjuseks öö, ähm, piirangute kehtestamiseks oli just must töö ja selline illegaalne tööhõive ju ainult avaldab negatiivset äh, mõju ka koduriigi äh, tööle. härra Spiidla nõudis öö, äh, suuremaid äh, tegelikult kontrollide vähendamist näiteks ehitustel, tema leidis, et siin on tegu äh, töötajate liikuvuse äh, diskrimineerimisega. kas tõesti see, et tahetakse oma koduriigi tööturgu kaitsta, on siis öö, diskrimineeriv meede? I m not sure fully uh... härra Andor ütleb, et ta võib-olla tänu tõlkeprobleemidele ei saa küsimusest õigesti aru, kuid äh, jätkab, tõsi on see, et äh, me peame äh, vaatama liikuvuse kontekstis ka seda, kuidas on sotsiaalkindlustus tagatud siis teisest riigist tulnud töötajate jaoks ma pean äh, vaatama, millised on sotsiaalse mõju analüüsi tulemused, enne kui ma saan mingisuguste uute algatustega välja tulla selles valdkonnas. suur tänu! sotsialistide ja demokraatide seast nüüd proua Liisa Jaagonsaari. suur tänu! me kõik, proua Jaagonsaar istub teist vasakul me kõik teame seda, kuidas inimeste tööelud ja elud üldse on äh, palju muutunud viimastel aastakümnetel, kümnetel ja see on toonud kaasa isegi nende jaoks, kes on töökoha säilitanud, palju ebakindlust ja muret. Äh, kas teil on mingis, mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid tööturul vaesuse ja ebakindlate töökohtade vastu võitlemiseks? millised on teie konkreetsed kavad uue paindliku turvalisuse süsteemi loomiseks Euroopa Liidus? töötavate vaeste probleem ei ole minu meelest ähm, alati seotud äh, flexicurity või paindliku turvalisusega, vaid probleem puudutab siis seda, et töökohad on ebakindlad, me äh,, tööturud on äh, sellised, kus väga paljudes liikmesriikides äh, inimesed on küll tööl, kuid need töökohad ei ole kindlad, nende õigused ei ole tagatud. ja seega tuleb kõigepealt vaadata, millised oleksid võimalused vähendada selliste töökohtade arvu no muidugi sellel on ka teatav plusspool sellised ebatüüpilised lahendused tihti toovad ka mõndagi head kaasa. kuid tõsi on see, et inimesed, kes on sellistel kohtadel, kus kindlust ei ole, on suur ja, ja see teema tuleb lahendada läbi dialoogi liikmesriikidega. proua Jaagonsaari. härra Olli Rehn ja teie ise olete juba varem öelnud maha need äh, väga kuulsad äh, sõnad tänapäeval, äh, roheline mõistlik kasvupoliitika. laiendage palun natukene neid sõnu, mida te silmas peate? proua Jaagonsaari kordab, uus rohelise kasvu kontseptsioon. härra Andor see kontseptsioon põhineb äh, plaanil äh, vaadata, millised on struktuursed muutused, mille toob kaasa kliimamuutustega seonduv ja leida sellele positiivne äh, mõõde. et mitte näha kliimamuutustega seonduvast poliitikast mitte ainult koormat, vaid et see on võimalus luua uued eh, nii-öelda ökotöökohad, rohelised töökohad, vähendada süsinikdioksiidi heitmeid, kesken-, heiteid keskendume tööstusele ja rasketööstussektorile, kus on täiesti selge, et madalik, madala süsinikusisaldusega majandusele ülemiimine toob kaasa kindlasti eh, tegevuse vähenemist, tuleb vähendada neid äh, tööstusvaldkondi, kus äh, süsinikdioksiidi heitkogused on liiga suured. lahendada tuleb see läbi koolituse ja läbi konkreetsete programmide, sekku proua esinejana ei kuule enam, mida ütleb äh, härra Andor. nüüd aga sõna härra Patrick Lehiarakil. suur tänu me näeme, et börsidel suurettevõtete eh, kasum jällegi suureneb, kuid samas me näeme katastroofilisi arve tööturul ja tööpuuduse kasvu. kas te äh, saate anda oma sõna, et, et kui ma teen ettepaneku eh, direktiivi äh, loomiseks, mis puudutab ettevõtete nõukogusid ja ja et äh, need nõukogud saaksid äh, takistada inimeste, töötajate koondamist ettevõtetes, mis äh, tegelikult ähm, teenivad kasumit ja nad, et neid saaks kohustada uute töökohtade loomisele. me peame suhtuma väga ettevaatlikult sellisesse uutesse algatustesse, samas me peame olema avatud nendele algatustele, mis põhinevad parimatel kogemustel kui äh, koostöö, äh, kui ettevõtlussektor, vabandust, äh, muutub tugevamaks, sest et näib, et praegu vähemalt teatud majandussektorites näeb kriis läbi olevat ja see on hea uudis, siis see viis, kuidas me peame edasi tegutsema, on selline, et me peame rakendama oma põhimõtteid, ja peame püüdma äh, siis äh, aida, aidata kaasa majanduse taastumisele ja teki-, töökohtade tekkimisele. ja nüüd äh, isegi kui mingi majandusharu muutub jälle kasumlikuks, on teatud periood, kus sellega ei käi kahtlemata kaasas töökohtade kasv, ei võeta rohkem inimesi tööle suur tänu, härra volinik. seda ma ju kritiseeringi. kriis on olnud väga valiv. mõned teevad endiselt kasumit, kuid samas inimesi tõstetakse tänavale. milliseid meetmeid võtate teie? mida saavad Euroopa kontsernide ettevõtted Euroopa kontsernide juhid teha selleks, et koondamisi vähendada? Uh, äh, minu arvates äh, on kriis meile ka kasuks tulnud äh, meil on õnnestunud paindlikumalt olukorraga kohaneda ning me peame Äh, seda võimalust ka edaspidi kasutama, see on võib-olla kõige parem, mida komisjon antud valdkonnas teha saab. aitäh ja nüüd äh, saab ECR fraktsiooni äh, nimel sõna härra Pokras. aitäh, ma istun siin, ütleb kõneleja volinikukandidaat, te olete teadlik, et paljudes Euroopa Liidu riikides, kui vaadata äh, avalikku haldust, riigiteenistust, äh, siis see on oma äh, sotsiaalteenustega seotud ja põhjus, miks see nii väga huvitav on, kui vaadata neid kahte valdkonda, sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitika, siis nende kahe valdkonna vahel on palju vastuolusid, tihtipeale need kaks valdkonda on omavahel konfliktis ja ei täienda teineteist tõepoolest sotsiaalpoliitikal äh, või sotsiaalpoliitika abil võiks, äh, sotsiaalpoliitika võiks takistada tõesti uute töökohtade loomist, aga olukord võiks ju olla ka vastupidine. niisiis, volinikukandidaat, kuidas äh, teie suhtute Äh, selli-, sellesse, et äh, Euroopa Liidu tasandil sellised vastandused lõpeksid, meil on sotsiaalfond, meil on globaliseerumisega kohanemise fond, äh, uusi töökohti hakatakse ju looma ainult siis, kui sotsiaalpoliitika tugevdab ega nõrgenda tööturgu, aitäh! mina olen seisukohal, et Äh, tegemist on hea kombinatsiooniga. Äh, samuti leian ma, et on oluline hoolitseda selle eest, et tööhõive, tööhõivepoliitika ja sotsiaalpoliitika on äh, omavahel kooskõlas. tõepoolest, teatud juhtudel Äh, mõned tööhõivega seotud eeskirjad või äh, mõned sotsiaalsed ootused äh, võib-olla ei ole õigesti kalibreeritud ja siit võib tekkida probleeme tööhõive valdkonnas, aga siiski mitte mikrotasandil. me võime tuua arvukalt näiteid selle kohta, kus väga ulatuslik sotsiaalkaitsesüsteem, mis näeb ette väga paljusid heaolusätteid, toimib tõepoolest väga hästi ning tööpuuduse tase on madal. sellepärast, et selline poliitika on edenenud, edendanud tööviljakust, tööjõudu ei ole vaadatud lihtsalt negatiivses valguses kui kuluallikat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 on pööratud tähe, tähelepanu just äh, sellega seonduvatele positiivsetele aspektidele. loomulikult tähendab see seda, et me räägime kvali-, kvaliteetsematest töökohtadest ja nende töökohtade loomisest. sotsiaalsete reeglite üheks oluliseks ülesandeks ongi see, et nad ei tohiks äh, konkureerida eelarves äh, niimoodi, et tööjõu maksumus väheneks, neid tuleks vaadelda pigem kui investeeringuid inimkapitali, kui midagi, mis loob lisandväärtust ma olen äh, volinikukandidaadiga teatud määral nõus. kui me räägime töö kvaliteedist, äh, siis äh, see on sama oluline kui tööjõu maksumus. ma arvan, et meil on Euroopas palju häid näiteid selle kohta, kus on investeeritud tööjõu ja töökohtade kvaliteeti ja see on väga oluline tööturu laiendamisel, aga seda ei saa alati kohaldada ja kui vaadata näiteks hariduspoliitikat, siis hariduspoliitika ei ole sama, mis sotsiaalpoliitika, selle mõju on erinev äh, kui vaadata äh, kutseoskusteta töötajaid, siis neid on äh, kõige raskemini tabanud see, et töökohad lähevad ära Hiinasse, nii et ma tahaksin küsida, et kas me ei peaks äh, lähenema asjale ka kasutades äh, hariduspoliitika ja sotsiaalpoliitika vahendeid. vaadakem neid tingimusi, mis meie ees äh, oleme. Äh, meil ei ole ju kasulik see, kui jõukus ainult Indias või Hiinas kasvab. kui te kõnelesite kutseoskusteta töötajatest ja sellest, et nad kannatavad selle läbi, et töökohad lähevad ära Indiasse ja teistesse piirkondadesse Äh, siin tõepoolest võib-olla peaks sekkuma. minu arvates äh, peaksime me äh, kutseoskusteta inimestele võimaldama juurdepääsu koolitusele ja uutele töökohtadele, sest ma tean, et tööturu ümberstruktureerimine on käimas tõepoolest. ALDE fraktsiooni nimel nüüd härra Benamias. aitäh, volinikukandidaat ma panin tähele teie varasemas äh, sõnavõtus, et te kavatsete pöörata tähelepanu äh, sotsiaalteenustele ja seda ma tõesti tervitan. Äh, on väga hea, kui komisjon oma lähenemist kaasajastab, sest selles vallas on olnud palju kahtlusi, aga nüüd mul on üks küsimus üldhuviteenuste osas. on tehtud katseid asju väga kiiresti muuta Äh, komisjoni äh, memo selles osas, mis puudutab äh, avalike teenuste reformimist ning direktiivi muutused, millega tahetakse üldhuviteenuseid muut-, muuta. kuidas me sotsiaalses majanduses saame oma positsiooni kindlustada ja mida teie kavatsete teha ja kui me räägime sotsiaalsest majandusest, siis me räägime kõigist inimestest, kes töötavad ühise Äh, eesmärgi nimel. kas teie olete valmis komisjonis pidama võitlust selle nimel, et äh, Euroopa ettevõtete staatuse osas midagi muuta? Te rääkisite siin nüüd kahest asjast, sotsiaalsest majandusest ja sotsiaalsetest teenustest. Äh, neid tihtipeale aetakse üksteisega segi, kuigi ei tohiks ma arvan, et äh, võib-olla parim viis, äh, kuidas komisjoni arvates võiks sotsiaalteenustele läheneda, on äh, luua sobiv raamistik, töötada välja ühtsed põhimõtted. aga loomulikult me peame arvestama sellega, et olukord liikmesriigiti on vägagi erinev. Nende majanduslik arengutase võib olla erinev. aga ma arvan, et meil on võimalik panna selline, paika selline kvaliteetraamistik, tagamaks nende teenuste kättesaadavust ning nende teenuste kvaliteeti ja ka taskukohasust. sotsiaalne majandus on midagi sellist, millele eelseisval ametiajal tahaksin läheneda uuest aspektist. mina isiklikult olen veendunud, et Äh, see on sektor, mis vajab toetamist. Äh, osalt on asi töökohtade loomises, osalt aga sotsiaalsete väärtuste toetamises, äh, koostöö nende kogukondadega, kes püüavad selles valdkonnas midagi ära teha. ma kardan, et vastus ei olnud liiga piisavalt täpne. härra Benamiasel palutakse rääkida aeglasemalt, kuna teda on väga raske tõlkida. Äh, kõneleja lubab aeglasemalt kõnelda. niisiis, äh, ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendi saadikuna, sõltumata sellest, mis rahvusest me oleme, me loodame, et tuleb direktiiv üldhuviteenuste kohta, mis võimaldaks meil aru saada, mis rahastamise aspektist on lubatud, kui me peame silmas äh, riiklikku rahastamist ja erasektorist tulevast rahastamist. Äh, teatud kolleegid parlamendi eelmise koosseisu ajal on pidevalt äh, selle valdkonnaga tegelenud ja väga palju tööd on selles valdkonnas juba ära teha, aga ma ei ole teilt saanud piisavalt selget vastust Äh, selles küsimuses pean ma tegema koostööd siseturuvolinikuga. minu panuseks saaks olla siis pöörata tähelepanu sotsiaalsele mõõtmele ja nendele eesmärkidele, mida ma oma varasemates vastustes olen juba välja toonud, nende teenuste siis taskukohasus, juurdepääs, pääsetavus ja kvaliteetsus ja üldiselt see valdkond äh, kuulub rohkem siseturu voliniku portfellisse. ja nüüd äh, Rahvapartei nimel saab sõna härra Krüni. vabandust, proua Krüni. aitäh, äh, volinikukandidaat. oleks väga hea kui äh, komisjon pööraks tähelepanu nendele uutele ohtudele, mis töötervishoiu ja ohutuse vallas on tekkinud. mida te kavatsete selles valdkonnas ära teha, äh, näiteks äh, luustiku ja lihashaigused, probleemid? mõnedes riikides ligemale kaks kolmandikku kutsehaigustest on just seda laadi meil on olemas strateegia kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, aga mis tegelikult on äh, toimunud äh, selle strateegia kohta koostatakse raport Hispaania eesistumise ajal ja tõesti tuleb küsida, kas töötervishoiu ja tööohutuse vallas on vaja mingeid ühenduse meetmeid ja kuidas te kavatsete oma mandaadi ajal selle probleemiga tegeleda? Äh, kindlasti on mul kavas kiirendada tööd selles valdkonnas. ma olen nende uute õigusaktidega kursis. kahtlemata on äh, haigestumine äh, lihaste ja luustikuhaigustesse kasvanud muide, mina olen ka üks nendest, keda need terviseprobleemid otseselt mõjutavad. Äh, sellepärast et meie töökeskkond on muutunud, me istume kontorites, kasutame infotehnoloogiat, arvuteid ja see põhjustab väga tõsiseid terviseprobleeme ja mina olen nendest täiesti teadlik, ma tean ka, et nende terviseprobleemidega ka kaasnevad kulud ulatuvad sadadesse miljarditesse. Äh, väga oluline on aidata inimesi, kes äh, põevad selliseid kutsehaigusi, aga et vastata lühidalt, tahaksin öelda, et ma äh, arvan, et sellel aastal me peame püüdma saavutada edu paaris valdkonnas ning äh, selleks on mul loomulikult vaja parlamendi toetust, et äh, see edu ka teoks saaks. aitäh aga tema ei kuulnud teilt mitte midagi praktilist. Te ei pakkunud välja mitte ühtegi praktilist abinõu, te rääkisite lihtsalt haigustest ja kuludest. aga milliseid meetmeid on teil plaanis välja pakkuda? Te teate, et väga paljud inimesed äh, lihtsalt lastakse töölt lahti lihtsalt sellepärast, et nad ei suuda enam tööd teha ja nad ei suuda leida ka uut töökohta, nad vajavad koolitust, nad vajavad abi uue töökoha leidmiseks, võib-olla oma ettevõtte rajamiseks nii et, et ma ei kuulnud teid mainimast mitte ühtegi praktilist meetmet, eriti kui te tahate siin midagi kiiresti ära saavut-, ära teha. esialgne küsimus puudutas terviseprobleeme, äh, mis on seotud tööga ja ma vastasin juba elustiku ja lihastiku haiguste kohta. ja teine ettepanek, mida me ka arutame, puudutab tubakasuitsu. see on palju keerulisem probleem. ning ma arvan, et see probleem on tõesti väga tõsine Äh, võib-olla äh, selles valdkonnas äh, tuleb arvestada just liikmesriikide eripärasid palju rohkem. aga ma arvan, et tegemist on valdkonnaga, mida tuleb uurima ja see kiirendatud tegevuskava, millest ma rääkisin, puudutab eelkõige just luustiku lihastikuhäireid. aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel nüüd äh, proua Kons aitäh. mina tahaksin küsida, kuidas paru-, parandada mustlaste olukorda. tegelikult see oli mu esialgne küsimus, aga nüüd ma muudan seda natukene. Te mainisite, et meil on vaja horisontaalset direktiivi tööhõivepoliitika valdkonnas. me teame, et pärast majanduskriisi on makromajanduslikud näitajad paranenud, aga me ei ole tõdenenud, tõdenenud samasugust paranemist tööhõive vallas. millised konkreetsed meetmed tuleks äh, tarvitusele võtta, milliseid äh, konkreetseid ettepanekuid te näete ette näiteks kas või selle mikrokrediidi rahastu osas, mille meie siin parlamendis möödunud aasta detsembris heaks kiitsime, kes peaks sellest kasu saama, keda see rahastu peaks abistama ja räägi, rääkige palun, keda, kes peaks sellest programmist ka, kasu saama? Äh, mikrokrediidirahastu äh, on äh, oluline sellepärast, ja muide, mul on väga hea meel, et me oleme selles küsimuses lahendusele nii lähedal, aga seda rahastut oli vaja selleks, et äh, finantssektor väga paljudes riikides ei suutnud reageerida. Äh, äh, nende inimeste probleemidele, kellel olid väikesed sissetulekud või kellel ei olnud tööd ja ei suutnud toime tulla nende inimeste probleemidega, kes elasid vaesunud piirkondades. me peame hoolitsema selle eest, et inimestel oleks võimalik alust, saada tööd, alustada oma ettevõtlust ja selleks, et seda teha, on neil vaja laenu, neil on vaja raha see mikrokrediidirahastu võiks selles mõttes olla äärmiselt kasulik selle rahastu loomine sellistes riikides, kus seda veel olemas ei ole, on väga oluline. ja isegi, kus sellised äh, laenu saamise võimalused on olemas, võib see mikrokrediidirahastu luua täiendavat lisandväärtust. aitäh! Kogents, jällegi suur aitäh. Äh, mul on väga hea meel, et te kavatsete seda ettevõtmist toetada, mul on väga hea meel, et me oleme läbirääkimistel äh, komisjoni ja nõukoguga selles küsimuses lõppfaasi jõudnud aga ma tahtsin küsida, et millised ühiskonnagrupid võiksid sellest rahastust eriti kasu saada, sellepärast et siin täna pärastlõunal te olete rääkinud ähm, nendest probleemidest, millesse on näiteks raskunud ka puuetega inimesed, mustlased, kui nad soovivad saada tööd ja ma tahaksin teada, kas äh, nemad võiksid ka näiteks sellest rahastust abi saada või kas äh, liikmesriigid on äh, kohandanud või võtnud kasutusele mingeid muid vahendeid kriisiga toimetulemiseks, mida võiks ka mujal kasutusele võtta, härra Andor? kui vaadata äh, mikrokrediite ja sellega seonduvaid küsimusi, siis äh, ma ei saa siin niimoodi äh, lihtsalt vastust improviseerida võib-olla Eh, Hispaanias ja Prantsusmaal toimib selline asi üsna hästi. mis puudutab nüüd riike, kus selliseid, eh, sellist võimalust ei ole, võiksin näiteks tuua Ungari, aga ma tean, et eh, vaesus on väga, omab väga negatiivseid mõjusid, sest inimesed peavad siis liigkasuvõtjatelt laenu otsima, eriti sellised inimesed, kes on juba niigi väga kaitsetud äh, nii et ma arvan, et meil on riigiti üsna palju kogemusi, millele me võiksime tugineda ja algatustega on välja tuldud, aga nagu ma ütlesin, äh, me püüdsime seda mikrokrediidirahastut luua juba enne, kui majanduskriis meist tabas, aga täna need vahendid, mis meil olemas on, äh, on palju napimad ning seetõttu me peamegi nüüd selle probleemiga tegelema just Euroopa tasandil ja püüdma leida lahendust ja nüüd saab sõna härra Kaasa Rahvapartei nimel. aitäh. ma olen mures äh, sellepärast, et ma arvan, et need äh, küsimused, äh, mis teile on esitatud, on olnud väga olulised, aga te olete vastanud neile üsna üldiselt näiteks äh, kui me räägime tööpuudusest noorte hulgas, äh, siis äh, teil ei ole nagu mingit nägemust, kui me räägime sisserändest, ebaseaduslikust sisserändest, selle mõjust Euroopale, siis mulle tundub, et teil ei ole üldse mingit ettekujutust, kui tõsine olukord on Euroopa lõunaosas. minu küsimus puudutab vaesust, eriti laste vaesust mida te kavatsete teha selleks, et lahendada seda probleemi, tegemist on väga tõsise probleemiga. seitseteist protsenti Euroopa kodanikest elavad tegelikult allpool vaesuspiiri. mida te kavatsete teha selle, selle tõsise probleemi koheseks lahendamiseks? Äh, tõepoolest, tegu on väga tõsise probleemiga ja ma viitan siin laste vaesusele. Äh, äh, ei ole aga realistlik arvata, et me selle kiiresti kohe saame lahendatud. me peame jätkama seda tööd, mida me oleme siiamaani teinud. nagu te teate, komisjon püüab abistada liikmesriike nende väga äh, pakiliste sotsiaalsete probleemide lahendamisel. loomulikult kriisitingimustes on äh, neid lahendusi leida palju raskem on väga raske panna inimesi sotsiaalselt mõtlema, kui nad ise kannatavad majanduskriisi tagajärgede mõjul. me just kõnelesime mikrokrediidirahastust, see on üks näide selle kohta, kuidas me saame välja pakkuda uusi ja uuenduslikke lahendusi probleemidele, mida kriis on tekitanud komisjon peaks aitama liikmesriikidel leida uusi võimalusi ja samuti peaks aitama kulutada raha Euroopa Sotsiaalfondist ja hoolitsema selle eest, et ne, seda, neid vahendeid kasutatakse just nimelt eh, seatud eesmärkide saavutamiseks. ja loomulikult peab mul olema ka selge ettekujutus, mida ma oma portfellisse kuuluva, eh, mis asjad on minu portfellis ja mis mitte, mida ma saan teha, mida mitte härra Kaasa, vabandust, võib-olla minu küsimus ei ole sel-, olnud piisavalt selge. ma tahaksin teada, kuidas eh, et ka, mida te volinikuna, kui teid ametisse kinnitatakse, milliseid meetmeid teie arvates tuleb vastu võtta selleks, et vaesuse probleem lahendada, mis puudutab mikrokrediite, siis ma lootsin, et te äh, ütlete meile, kus seda mikrokrediidi rahastut hakata, kust sinna vahendid tulevad, sellele küsimusele te ei ole vastanud. vaesus on tõeline probleem ja ei ole mõtet selle kohta ilusaid sõnu teha, meil on vaja tegusid Äh, volinikuna, milliste konkreetsete uute meetmetega on teil plaanis välja tulla, äh, saavutamaks see tase, mida me pidime saavutama juba aastaks kaks tuhat kümme. Äh, meil oli siin kaasatuse strateegia kaks tuhat kaheksa näiteks. mis on teie arvamus nende ettepanekute osas, on, mis on juba tehtud ja milliseid uusi ettepanekuid teil volinikuna on plaanis teha? Teil on täiesti õigus selles osas, kas ma saan teile piisavalt vastata ühe minuti jooksul, mis minu käsutuses on, on hoopis teine asi. tõepoolest, me peame tegelema vaesuse põhjustega, me peame kindlaks tegema, millised need on ja siis asuma nende vastu võitlema me räägime sissetulekute turvalisuse tagamisest, me räägime sellest, milliseid toetusmeetmeid me saame inimestele lai-, laiendada, me peame mõtlema pikemas perspektiivis, nagu, ja nagu ma ütlesin, me peame pöörama tähelepanu nendele peamistele põhjustele, miks teatud äh, rühmad ühiskonnas on tõrjutud, miks nad on vaesuses, kuidas me saame aidata neil tööd leida, kuidas me saame äh, parandada nende juurdepääsu haridusele, tervishoiule ja nõnda edasi. nii et, et väga palju sõltub just nendest äh, põhi, põhimõtetest, miks siis teatud inimesed on ühiskonnas tõrjutud ja kuidas neid probleeme lahendada, tegemist on väga keerulise programmiga, me peame tegema koostööd ja nagu ma ütlesin, me peame tegema koostööd tervishoiu, haridussektoriga, me peame ühiselt visandama poliitikaid ja loodetavasti inimesed saavad ka liikmesriigi tasandil abi. aitäh ja nüüd Äh, Rahvapartei äh, nimel proua Morin Chartier. aitäh, volinikukandidaat. Te olete teadlane ning teie vastused on olnud tihtipeale pealiskaudsed. meie siin oleme valitud ametisse Euroopa kodanike poolt ning Euroopa kodanikud ootavad tõhusat poliitikat mul on neli küsimust tööhõive kohta. Äh, me tahaksime saada ülevaadet sellest, mis teil plaanis on. Äh, äh, kõnelejale tuletatakse meelde, et ta võib esitada ainult ühe küsimuse. kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et inimesed ei astuks ellu ilma mingisuguste kutseoskusteta kuidas harjutada inimesi mõttega, et on vaja tööl käia, kuidas kasutada globaliseerumisega kohanemise fondi tõhusamalt, et inimesed oleks, inimestel oleks töökoht ja kuidas integreerida tööturule viiskümmend miljonit puuetega inimest? tegelikult te käsitlete see nelja teemat, millele tuleks läheneda ka nelja erineva vaatenurga alt. siin on vaja erinevaid lähenemisi. me peame ühendama need erinevad instrumendid, mis minu portfellisse kuuluvad. ma arvan, et praegu ei saa rääkida veel äh, lihtsalt sellest, et me peame inimestele tagama parema äh, koolituse, parima äh, väljaõppe, see on juba olnud tegelikult osaks Lissaboni tegevuskavast. selle tegevuskava raames saavutatud edusamme tuleb tunnistada. meil on juba olemas vahendid toetamaks liikmesriikide poliitikat Äh, näiteks äh, programme, mis, kui liikmesriigid esitavad äh, kavad kutseoskuste parandamiseks või mõninga muud taolised programmid Kon, konkreetsed detailid on siis juba paika pandud nendes programmides, mis koostatakse liikmesriikide tasandis. mis puudutab nüüd globaliseerumisega kohanemise fondi, mida te ka mainisite, mainisite, see puudutab täiesti teist valdkonda, see puudutab siis äh, Äh, probleeme, mis tekivad, kui ettevõtted Euroopast paiknevad ümber, ümber teistesse äh, maailma piirkondadesse ja selle fondi vahendid on mõeldud just inimestele, kes selle läbi kannatavad, äh, need vahendid on mõeldud nende koolitamiseks, selleks, et nad saaksid leida uusi töökohti ja samuti on need mõeldud tööturuinstitutsioonide toetamiseks siis teatud riikides Äh, volinikukandidaat. me ei ole veel probleemi tuumani jõudnud meil on äh, tõsine probleem olemasolevate poliitikate hindamisega. Äh, me peame tagama, et töötajad suudaksid kohaneda ettevõtete uute nõudmistega, et nad suudaksid oma töökoha säilitada. see tähendab, et me peame kasutama neid erinevaid vahendeid, mis meil on, selleks, et me tõesti suudaksime oma poliitikaid muuta. aga millises suunas ja kuidas äh, me peame seda tegema, et tõesti, et inimesed saaksid oma töökoha säilitada. palju raskem on inimesi tööle jälle tagasi tuua, kui aidata aidata neil töökohti säilitada. nii et, et milliseid poliitikaid teie arvates on vaja selleks, et inimesed suudaksid oma töökohti säilitada, et nad suudaksid kohaneda uute nõudmistega? Äh, vastus võib tunduda teile väga üldisena, aga äh, mulle tundub, et see on just üks valdkond, kus me peame rääkima sellest äh, paindlikust turvalisusest ja kasutama seda kui strateegiat mitte ainult töökohtade säilitamiseks, vaid tööhõive säilitamiseks pikemas perspektiivis ma võin äh, üksnes korrata veel kord, et äh, õppimine ja oskuste arendamine on äärmiselt oluline. Äh, võin korrata et ma olen pühendunud sotsiaalsele dialoogile, see minu arvates on väga oluline selleks, et suudetaks paindlikult kohaneda tööturu ees seisvate uute väljakutsetega ja globaalmajanduse uute väljakutsetega aitäh sotsiaaldemokraatide nimel. ja see on nüüd äh, viimane küsimus sotsiaalkomisjoni poolt. Äh, härra Hughes, palun aitäh, äh, volinikukandidaat, tööohutus on väga oluline osa teie portfellis, aga see on vägagi tähelepanuta jäänud viimast viimastel aastatel. Te rääkisite juba lihas- ja luustikusüsteemi haigustest. Äh, ma loodan, et äh, te käsitlete magnetresonantsi seadmeid, juba siin mainisite neid ja aga äh, milliseid teisi algatusi teil on pa-, plaanis tervishoiu parandamiseks Euroopa tasandil? Te rääkisite siin tööst ka nanoosakestega ja meil on vaja Äh, läbi vaadata ka olemasolevaid äh, direktiive. näiteks olemasolevates direktiivides ei mainita selliseid asju nagu arvutihiir, sest kui direktiiv loodi, neid veel ei olnud. nii et, et äh, tervise ja tööohutuse tegevusprogrammi osas, millised on teie seisukohad? see uus tegevuskava, uus lähenemisviis peab tõesti arvestama kõigi nende probleemidega, mida te oma küsimuses mainisite kokkupuude ohtlike ainetega äh, on tõsine terviseoht ja äh, ma arvan, et selle probleemi lahendamisel peame me tuginema ka teaduslikele andmetele, mis meil on näiteks mõningates küsimustes nagu tubakas, äh, seal on meil olemas ümberlükkamatud teaduslikud tõendid, Äh, selliseid tõendeid on ka paljudes teistes valdkondades, aga on, on äh, valdkondi, äh, kus neid andmeid on veel juurde vaja, nagu elektri, elektrimagne, elektromagnetväli näiteks. ja selles tegevuskavas siis, nagu ma ütlesin, pööratakse tähelepanu ohtlikele ainetele, mille kohta meil ei ole veel piisavalt äh, teaduslikke tõendeid ja ma ei saa seetõttu lubada, et need kiiresti õigusaktidesse kaasatakse. suur aitäh, on värskendav kuulda, et teil on tõesti mõttes äh, sisukas tegevusprogramm, aga äh, väga raske on äh, härra Barroso komisjonis sellist tegevuskava, kus ka sisu sees on läbi suruda ja millised omadused äh, teil, isikuomadused teil on, et te suudate selle programmi läbi suruda? Äh, on äh, mõningad küsimused, mille juures isiklik pühendumus ning ka õiguslik olukord lihtsalt sunnib tagant ma räägin siin näiteks sellisest õigusaktist nagu tööaja direktiiv, mis on otseselt seotud töö, tervishoiu, tööohutusega. see ei puuduta mitte ainult äh, äh, inimeste soove, siin on ka teatud juriidilised probleemid, rikkumised ja, ja seetõttu me oleme äh, pak-, väga kiiresti sunnitud selle teema juurde tulema, selle oma päevakorda võtma. suur tänu, kallid kolleegid Läheme edasi ja nüüd on kolm küsimust Naisõiguskomisjoni kolleegidelt ees. kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna proua Livia Jaaroka. suur tänu, tere tulemast, härra volinikukandidaat, tere pärastlõunat! ma räägin inglise keeles, ütleb kõneleja, kuivõrd see on väidetavalt lihtsam Te olete mitu korda täna rääkinud äh, Euroopa Liidu kõige haavatavamatest elanikkonnagruppidest, nendest elanikkonnagruppidest, kes igapäevaselt on äh, mitmekordse diskrimineerimise ohvrid, kelle igapäevaeluga käib kaasas tööpuudus ja meie jaoks Tööhõivekomisjonist kõik see, mis te selle kohta ütlete, on väga oluline ja me tahaksime teiega kindlasti mitmekordse diskrimineerimise kohta edasist tööd äh, teha, teed koostööd teha. kuid veel üks asi, mis on teie portfelli väga oluline osa, rääkides äh, heaolusüsteemidest ähm, ja nendest inimestest, kes on tööpuudusega silmitsi. üks teie äh, kolleeg, volinikukandidaat äh, härra Sefkovitš ütles Slovakkiast viis aastat tagasi, et mustlaskogukond mis on ju üks nendest gruppidest, millest te täna olete palju rääkinud, on ainult äh, Slovaki äh, heaolusüsteemi ekspluateerijad. mida teie sellest arvate? sellest äh, suhteliselt problemaatilisest lähenemisest. kommenteerige palun tema seisukohta nende inimeste kohta, kes tegelikult on täiesti Euroopa Liidu äärealadel härra Andor. mustas kogukond minu jaoks äh, on kindlasti üks nendest elanikkonnagruppidest, kes on vähem soodustatud olukorras. paljudes liikmesriikides ei kannata mitte ainult nad eelarvamuste all või diskrimineerimise tõttu, vaid neil ei ole ka juurdepääsu tööturule, tervishoiusüsteemidele, korralikele elamutele, see toob kaasa tõsiseid probleeme, sealhulgas haridusega seonduvad probleemid ja selle probleemi, problemaatika komplekssus tuleb arvesse võtta. Need seisukohad, mida te väljendasite minu omadega ei ühti, ma pean härra Sefkovitšiga sellest rääkima. uue strateegilise lähenemise ettevalmistamisel peab meil olema väga täpsed andmed mustlaskogukonna käekäigu kohta Euroopa Liidu tasandil. ma olen sellest asjast juba rääkinud volinikukandidaat Redinguga kuid äh, plaanis on äh, arutelusid pidada ka teiste volinikega, eriti nendega, kes vastutavad hariduse ja tervishoiu eest, selleks et ähm, komplekssed lahendused leida selles valdkonnas. suur tänu, ütleb proua Jaroka, kui lubate, siis äh, kahjuks mina olen selle parlamendi ainus mustlast päritolu saadik, kuigi meie rahvaarv võiks anda koha umbes kahekümnele kuid tõesti väga oluline on minu meelest see, milliseid sõnumeid komisjon saadab välja nende tõesti enamuses vähem soodustatud olukorras olevate inimeste jaoks. kas te kujutate ette olukorda tõesti, et härra Sefkovitš, kes on kõigepealt volinikukandidaat, kandidaat äh, komisjoni asepresidendi kohale, äh, vastutama peaks ta hakkama parlamendiga suhete eest ja nõukoguga suhete eest ja tema hakkab siis vastutama sellise küsimusega. kuidas teie saaksite aga äh, teda mõjutada, kuidas teie võiksite olla katalüsaatoriks mustlaskogukondadele suunatud poliitika osas ja kuidas te kavatsete lahendada suhted inimestega, kellel on sellised vaated? härra Andor, enne kui ma hakkan kommenteerima kellegi öeldut, pean ma nendega ise rääkima. praegu ma sellesse arutellu ei laskuks. oluline on siinkohal märkida seda, et ma kinnitan, et mina oma seisukohast, meie seisukohast ei räägi me mitte ainult ühest äh, haavatavast elanikkonnagrupist, ilmselt kõige raskemas olukorras olevast äh, kogukonnagrupist. meil on vaja nendele suunatud programme, kaasata neid, tõrjutust vältida ja seda tuleks teha hoogsamalt, seda tööd, kui varem Euroopa Liidus ja liidu tasandil ja ma tunnustan teie tööd äh, eelmise parlamendi mandaadi ajal, ma tean, mida te olete teinud, Magda Kovane-Kosac äh, ähm, samuti äh, esitas väga olulise raporti selle kohta, nii et mulle tundub, et teatud alused on loodud edasiseks tööks ja kindlasti loodet-, loodame siis uusi algatusi antud valdkonnas. ja, ja mina kavatsen kindlasti jätkata sealt, kus volinik Spiidla töö pooleli jäi suur tänu, ütleb proua esinaine. sotsialistide ja demokraatide nimel nüüd sõna äh, härra proua Estrela. suur tänu. härra volinikukandidaat, mina olen raportöör, kes tegeleb äh, selle direktiivi ületöötamisega, mis puudutab ähm, Äh, raseduspuhkust ja kaitset äh, töökohal äh, äsja sünnitanud naistele. me oleme rääkinud ka isadus, isapuhkusest Euroopa Liidu liikmesriikides, see puudutab ju ka naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja samuti ka töö ja pereelu paremat ühildamist minu küsimus teile on, kas teie toetate minu ettepanekut, et ka isapuhkus viidaks sisse sellesse direktiivi üheksakümmend kaks kaheksakümmend või mitte? I am very supportive of the idea. mina seda mõtet toetan kahel käel. minu meelest on väga oluline, et isad äh, oleks paremini kaasatud laste kasvatamisesse. ma olen ise ka seda ametit praktiseerinud. ja tean, et äh, see on üks tõsine probleem tihti ja võib-olla isaduspuhkus äh, oleks üheks lahenduseks. see ei peaks minu meelest olema kohustuslik nii et enne lõpplahendusi tuleks äh, vaadata seda, millised on liikmesriikide kogemused, eriti keskenduda nendes, nendele liikmesriikidele, kus äh, asjad on hästi ja vaadata siis äh, seda, kuidas äh, see sobitub, sobituks teiste liikmesriikide süsteemidesse, sotsiaalkindlustussüsteemidesse. see on jällegi üks nendest valdkondadest, kust mitmekesisust tuleb arvestada ja lähimuspõhimõttest kinni pidada. suur tänu! ma järeldan teie selgitusest, et te toetate Euroopa äh, Liidu seadusandlust, mis puudutab siis isapuhkust. et see siis äh, kaasataks ka sellesse direktiivi üheksakümmend kaks murd kaheksakümmend viis või siis, et tuleks välja uus komisjoni algatus, kui on äh, kavatsetud välja tulla uue algatuseks, siis millal see tuleb ähm.? I would need to need uh, ma pean äh, rohkem asjaga tutvuma. kuid üritan leida kõige parema aja siis selle jaoks, mulle ei meeldi kiirustada äh, igasuguste kohustuste võtmisega kahjuks. suur tänu ALDE fraktsiooni nimel nüüd proua Siiri Oviir. tänan, proua Eh, president lugupeetud volinikukandidaat demokraatia pooldajana on lihtsalt võimatu leppida asjaoluga et pool rahvastikust on alla surutud ja keerulisemas olukorras kui teine pool rahvastikust ning seda kõigeks kõigest naiseks olemise pärast. de jure on euroopa liidus viimase neljakümne aasta kordan nelikümmend aastat selle jooksul vastu võetud meetrite jagu erinevaid otsuseid erinevaid direktiive erinevaid suuniseid nende juriidiline jõud on olnud erinev kõik soolise võrdõiguslikkuse vallas eh, olen nõus õiguslikke meetmeid võib ja peab tugevdama aga see on asja üks külg tähtis on et vastuvõetu de facto ka tagatakse ja rakendatakse. ja minu küsimus tulebki sellest kui me vaatame naiste ja meeste palgavahet euroopa liidus ja mitte viimast mis on tehtud 2007. aasta see oli majanduslikult hea aasta andmete põhjal vaid vaatame ka tagasi viis kümme aastat siis näeme et mitmetes riikides on tegelikult palgavahe suurenenud ja mu küsimus ongi mida te võtate ette et liikmesriigid hakkaksid täitma vastu võetud otsuseid. aitäh! Uh, ma pean endast andma kõik selleks, et liikmesriigid rakendaks vastu võetud seadusandlust. probleem on uh, tõsine kuigi mõnedes valdkondades oleme me näinud viimastel aastatel arenguid. eriti kui me vaatame palgavahede küsimust, siis muidugi me näeme, palgavahed on suured, seitseteist, kaheksateist protsenti on ähm, muidugi tohutu, kuid näiteks tööturul osalemine, naiste osalusprotsendi osas oleme edasiminekut näinud Euroopas esimesel selle sajandi kümnendil. kuid probleemid püsivad, ma olen teiega täiesti nõus, palgavahe on endiselt suur, me peame vaatama, milline on kogemus olnud eriti just nimelt Põhjala riikides, kus tulemused on paremad ja juhtivatel ametikohtadel on ka rohkem naisi mina võiksin aidata näiteks olukorrale kaasa läbi ähm, äh, lapsehoolduspuhkuse äh, seadusandluse muutmise, naiste ettevõtluse toetamise, et parandada seadusandlust ja norme selles osas, kuidas naised võiksid ettevõtjatena tööturule siseneda. ja üldiselt äh, öeldes tuleb ähm, soolise võrdõiguslikkusega seonduvat süvalaiendada kõikidesse sead-, seadusandlikesse aktidesse, nii et üldiselt tuleb seda temaatikat laiendada. Eh, tänan, mul oleks ehm, täpsustav küsimus. mu küsimuse sisu seisnes selles, et palgavahed mitmetes liikmesriikides suurenevad. Te nimetasite seitseteist protsenti minu liikmesriigis, ma olen Eestist on palgavahe 2007. aastal tõusnud 30,3%-ni veel viis aastat enne seda oli 22 mis tuleb majanduskriisi järgselt täna ei tea see tähendab et ei pöörata liikmesriigis üldsegi mitte tähelepanu nendele suunistele otsustele direktiividele mis selles vallas on ette võetud ma olen ka eesti naisliidu president ja naised küsivad mida teeb euroopa komisjon et need liikmesriigid kus olukord halveneb saaksid kutsutud korrale aitäh uh, The 33% you mentioned is clearly uh, see kolmkümmend kolm protsenti, mille te välja toote, on kindlasti kõige suurem arv, mida ma olen kuulnud ja muidugi tuleb uh, sellele suurele palgavahele eh, eraldi tähelepanu pöörata. vaatamata sellele, kas tegemist on majanduskriisiga või mitte, eh, sellele küsimusele tuleb lahendus leida. ma ütlesin enne, et eh, liikmesriigiti on erinevused suured ja tuleb vaadata kaugemale keskmistest näitajatest ma ei tea seda konkreetset Eesti konteksti, aga ma luban teile, et ma uurin asja ja ma palun oma teenistustelt, et äh, nad selgitaksid välja, mis on sellise suure palgavahe äh, ta-, äh, põhjused, sellepärast et see on kaks korda suurem, kui juba niigi katastroofiline keskmine on. ja see kindlasti tähendab seda, et tuleb konkreetsed lahendused leida. kui põhimõttel, kui see on kuidagigi seotud diskrimineerimisega, nagu see ilmselt siis ilmselt on muidugi Euroopa Liidul siin väga oluline roll mängida. suur tänu, kallid kolleegid, järgnevad kaks küsimust kultuurikomisjoni kolleegidelt ja kõigepealt äh, saab sõna härra Georgios Papanikolaou, kes esindab Rahvaparteid. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud härra volinikukandidaat, jaa, ma istun siin praktiliselt teie nina ees niisiis, me rääkisime siin juba äh, noorte tööpuudusest, äh, noorte ja laste vaesusest ning äh, üks viiendik noortest elab praktiliselt vaesusmäärast allpool. ja noorte seas on vaesus kaks korda kõrgem kui muu elanikkonna seas. siin on ka erinevusi, nimelt mis mis puudutab ka haridust ja see, see puudutab ka erinevaid võimalusi, mis noortel on. kuid kui inimene on juba saavutanud mingisuguse kvalifikatsiooni, siis tihtipeale töö otsimisel tööandjad selle, seda kvalifikatsiooni ei arvesta kuidas teie kavatsete eh, struktuure tugevdada, et eh, üleminek hariduselust tööelusse eh, lihtsustada ja et just noortele lihtsustada ka tööturule sisenemist? The uh, new skills for new jobs. uute töökohtade loomise kava peaks mängima väga olulist rolli riiklike süsteemide väljatöötamisel tööturu jaoks ning ka koolitussüsteemide jaoks, selleks, et lahendada see probleem, millele te viitasite. koolist äh, lahkuvate noorte inimeste oskuste puudumine on äh, tõsine probleem ja minu meelest äh, lasub siin teatav vastutus haridussüsteemidel ning vaja on ilmselt ka konkreetsetes riikides siis aktiivsest tööhõivepoliitikast, kus teinekord äh, arvnäitajad äh, noorte töötuse ja vaesuse osas on äh, šokeerivalt kõrged. see muidugi tähendab seda, et me peame asja natukene lähemalt vaatama, kui noore, noori inimesi ignoreeritakse, kui seda probleemi ignoreeritakse, siis on tulemused pikaajalised, pikaajaline tööpuudus, pikaajaline äh, tõrjutus, kõrvalejäämine aktiivsest elanikkonnagrupist, äh, suuremad kulud, äh, me peame kindlasti neid aruandeid ekspertidelt, millega komisjon on juba tegelenud, edasi tegelema ja aitama siis liikmesriikidel rakendada sellest õpitut Παρόλα τα προβλήματα που αναφέρετε κι εσείς, Vaatamata kõikidele nendele probleemidele, mida te mainisite, on olukord aga selline, et noored on tavaliselt paremini kvalifitseeritud kui minevikus, kuid sellegipoolest ei saa nad piisavat võimalust tööturule pääsemiseks, nad ei leia oma kvalifikatsioonile vastavat töökohta. kuidas siis lihtsustada seda esimest töökoha leidmist. jah, on olemas praktikakohad, kuid tihti on olukord selline, et noored sooritavad praktika, kuid tegelikult neid ekspluateeritakse. ja samas nad peavad tegema sellist tööd, mis on palju nõudlikum kui see, mida praktikandilt tegelikult nõutakse. vähemalt selline olukord Kreekas nii et praktikakohti tegelikult äh, kasutatakse ära selleks, et äh, lihtsalt kuritarvitada äh, noorte tööjõudu. Is... erinevad praktikaskeemid ja eesmärk ähm, ja see, et rohkem on praktikaprogramme käivitatud liikmesriikides, on üks lahendus kriisist välja tulemiseks ja edasiminek on, on olnud suured nii lüüakse palju, luuakse palju töökohti. ja kui need noored inimesed nendel kohtadel aga satuvad kuritarvitamise ohvriks, neile ei maksta üldse või makstakse väga vähe, siis on muidugi tegemist väga tõsise probleemiga. ja me peame leidma äh, võimaluse, kuidas sekkuda. põhimõtteliselt on tegemist ju ikkagi äh, saavutusega, et selliseid praktikakohti üldse luuakse ja selliseid ano-, ano-, anomaaliaid tuleks muidugi äh, vältida. suur tänu, viimane küsimus kultuuriküsimusel, kultuurikomisjonilt ähm, ja sotsialistide ja demokraatide seast äh, proua Hanipool ekraani pool on saali lõpus volinikukandidaat, noorte tööpuudus, ma tuleksin selle juurde tagasi ja see, et mida me saaksime äh, ära teha. Te mõistate isegi, et selle kohta on esitatud nii palju küsimusi ja see juba näitab seda, et see on tõsine probleem ja et see on paljudele inimestele südamelähedane. probleem tervele Euroopa Liidule, jah, kindlasti on selle üheks põhjuseks äh, kvalifikatsiooni puudumine, kuid viimase küsimuse juurde tuleksin tagasi, eriti mis puudutab kõrgharidust. paljud äh, ülikooli lõpetanutest äh, käib ülikoolis ära, aga oskusi tal ei ole ja peavad lisaks siis edasi õppima selleks, et mingisuguse, mingisugune pädevus saada. ma tahaksin konkreetseid lahendusi kuulda teilt, me kõik mõistame hukka, et noored on tööta, me kõik mõistame hukka vaesuse, aga me tahaksime siiski teada, millised oleksid meetmed olukorra parandamiseks. kuidas teie meelest oleks paremini võimalik noorte oskusi treida selleks, et nad saaksid töökohad? et neil oleks töökohtade jaoks vajalikud teadmised ja oskused, kas, kuidas teatud äh, eelarvamused äh, eemaldada kutseõppe osas näiteks, Ühendkuningriigis sellised äh, eelarvamused on vägagi tavalised ja kuidas tagada seda, et kutseharidus oleks võimalik ka öö, äh, omandada ühest liikmesriigist teise, kuidas neid oskusi oleks võimalik äh, kinnitada ühest liikmesriigist teise. härra Andor, kõigepealt ma ütleksin, et Euroopa Sotsiaalfond jätkuvalt kavatseb toetada koolitustegevust sealhulgas ka äh, kutsehariduse kaasajastamisega seonduvaid ja koolitusega seonduvaid programme. teiseks tahaksin märkida ära uued oskused, uued töökohad ekspertide grupi, mis kavatseb omapoolseid ettepanekuid esitada selleks, et äh, siis äh, rakendada seda algatust ning komisjon selle aasta kevadel võtab vastu ka vastavasisulise teatise. selle eesmärgiks oleks siis uue hoo andmine tulevikus Euroopa Liidus koostöö tegemiseks kutsehariduse valdkonnas ja niinimetatud Kopenhaageni protsessi edasiviimiseks. kindlasti on see teema, mis võetakse arutelule Belgia eesistumise ajal juba ja tulemas on ka uus teatis strateegiliste suuniste kohta koolitus- ja haridusvallas. suur tänu! meil on veel aega paariks lisaküsimuseks ja kuivõrd me oleme nii hästi asjad äh, organiseerinud, äh, on meil selle jaoks ka aega. E, nimekiri on juba paigas Tehondi süsteemi järgi. kõigepealt äh, EFT fraktsiooni nimel härra Lark, Clark suur tänu, proua esinaine. härra Andor, te ilmselt teate, et äh, määruseid ja direktiive tuleb siit nagu Vändrast sea-, äh, saelaudu äh, ja üldiselt suured ettevõtted selle bürokraatiaga saavad hakkama, aga teised ei saa väikesed ettevõtted ei saa endale lubada juriste ja nii edasi. paljud väikesed ettevõtted on tõsistes raskustes ja see mõjutab otseselt tööhõivet. ja väikesed ettevõtted üle terve Euroopa on ju ometigi ter-, pea tervelt poole tööealise elanikkonna tööandjad. nii et millised on teie konkreetsed plaanid selle koorma vähendamiseks, mis lasub praegu väikeettevõtetel? VKE sektor on muidugi väga oluline tööandja ja töölooja. me peame toetama seda sektorit. lisaks komisjoni strateegiatele on veel teisigi, lisaks komisjoni strateegiale bürokraatiakoorma vahe, vähendamiseks ja seadusandluse lihtsustamiseks, veel ka kõrgetasemeline grupp, mida juhib äh, härra Stoible, tegelevad nad just nimelt selle temaatikaga selleks, et vähendada halduskoormat. kuid ma tuletaksin teile meelde, et äh, meie sektoris on seda suhteliselt vähe. sotsiaalseadusandluse puhul ei ole sellist äh, üleliigset koormat teistes sektorites on seda seadusandlust palju rohkem, mis VKD elu raskeks teeb. kuid äh, tööhõive seadusandlus äh, ausalt öeldes ei ole see, kes äh, toodab seda bürokraatiat. meie osa sellest on, üleliigsest demokraatiast on ainult kuskil kolm protsenti minu, minu mõjud saavad olla ainult väikesed tänu sellele, kuid ma toetan selle mm, kõrgetasemelise ekspertide grupi tööd ja tulemusi. härra Clark, te rääkisite sotsiaalsest mõjust. aga kõige suurem äh, sotsiaalne kasu on ju see, kui inimesel on töökoht. ma tuleksin tagasi ühe asja juurde, millest te rääkisite enne mitu korda, tööaja direktiivist, kui ma teist õigesti aru sain siis te ütlesite, et teil ei ole kavas äh, asjaga edasi minna, selles mõttes, et äh, erandeid vähendada. nüüd kinnitage palun, et te ei kavatse erandeid äh, tühistada, et teil ei ole kavas panna kuupäeva paika, mis ajaks tööaja direktiivi juures enam erandeid ei ole. härra Andor, mis ma ütlesin, oli see, et ma kavatsen läheneda asjale uuest vaatevinklist, seda on meil vaja tööaja direktiivi puhul. ja võib-olla peaks asjale uue konteksti ümber panema. kõigepealt ma tahaksin ära kuulata tööturu osapooled ja tahaksin tutvuda mõjuanalüüsiga ja ütlesin juba varem, et minu meelest ei ole erandid äh, majandus- ja rahandusliidu kontekstis kõige paremad lahendused kuid äh, mul ei ole mingisugust plaani panna paika konkreetset tähtaega töödirektiivi puhul täna. Äh, suur tänu. viimane küsimus tuleb äh, proua Tatjana Ždanokalt Roheliste nimel. suur tänu, proua esinaine. volinikukandidaat kriisi tõttu on äh, mõned liikmesriigid äh, saanud Euroopa Liidust ja Rahvusvahelisest äh, Valuutafondist rahalist toetust. samas aga paljud nendest riikidest kasutasid väga kummalisi sotsiaalmeetmeid sotsiaalkindlustuses, näite, kindlustussüsteemides, näiteks nagu Lätis on pensione kärbitud või on äh, haigus äh,, haigekassat vähendatud ja nii edasi nii nagu teie riigis. arvestades seda, et kriis äh, tabab kõige rängemalt just nimelt kõige haavatavamaid gruppe, on oluline, et äh, majanduse taaskäivitamise plaanid äh, vähendaks ka vaesust nendes riikides, kuhu need rahad lähevad. ja kas teie meelest ei peaks olema niinimetatud sotsiaalne tingimuslikkus kõikides instrumentides kaasas, ka stabiilsusinstrumentides? kui olete minuga nõus, siis kuidas te selle tingimuslikkuse kavatsete tagada? rahaline abi ei tulnud mitte ainult Euroopa Liidust, vaid Euroopa Liidust ja Rahvusvahelisest Valuutafondist. ma olen täiesti nõus, et Valuutafondi äh, tingimuste süsteem äh, oleks äh, kasulik ka meie jaoks ja tuleks arvestada ka sotsiaalsete valdkondadega, likviidsuskriis, majanduskriis, millised sotsiaalsed mõjud sellel on ja eelarvepoliitika, mis sellele järgneb kõigele. on väga kahetsusväärne, et äh, pensione kärbiti, aga palgad sattusid samuti löögi alla avaliku sektori töötajad äh, sattusid väga keerulisse olukorda paljudes riikides. tegemist on äärmiselt äh, ränga kriisiga ja sellepärast ma oma sissejuhatavas sõnavõtus sellele nii palju ka rõhku panin. me peame lahendama kriisi põhjused, me peame toestama rahvusvahelisi institutsioone selleks, et tulevikus vältida taolisi kriise. aga täna, jah, meil, meie abi peab olema sihtotstarbeline teatud elanikkonnagruppide jaoks, nende gruppide jaoks, keda palgakärped ja pensionikärped puudutavad ja nii palju, kui ma tean, nii Euroopa Liit kui ka IMF on neid ähm, selliseid äh, skeeme ka toetanud, mis on suunatud siis konkreetsetele gruppidele. ja vaatame siis edasi, kuidas oleks asja võimalik veelgi parandada. ja nüüd aega veel natukene lisaküsimusteks. järgmisena saab äh, ALDE fraktsiooni nimel sõna proua Hirš um,. lugupeetud härra volinikukandidaat, need küsimused, mis puudutasid ametiühinguid või ka äh, ettevõtete nõukogusid, nendele vastasite päris äh, konkreetselt, kuid samas, mis puudutasid küsimusi äh, seoses noorsooga, töötutega, puuetega inimesi, et seal te olite oma vastutes natukene haju, hägusam. Need programmid, mis äh, Äh, puudutavad just neid inimeste rühmi ja, ja nende tagasitoomist äh, tööturule, et just neid tuleks rohkem toetada. minu küsimus on järgmine. Need, äh, paljud need programmid on läinud Vivian Redingi pädevuse alla, teie tulevase kolleegi alla, aga siin tuleb vaadata ka näiteks sihtrühma üh-, üks programmi, eh, mis puudutab siis puuetega inimesi, sisserändajaid eh, ehm, ja kas te saate ehm, omalt poolt teha ettepanekuid, eh, mis puudutab just seda sihtrühma ehm, ja, ja milliseid meetmeid on kava, kavas teha? Yes, I have to jah, mul tuleb teha koostööd proua Reidinguga Äh, selles valdkonnas, mis puudutab diskrimineerimist. Neid valdkondi, kus meil õigusaktid on juba olemas ning äh, tööhõive, poliitika ja sotsiaalpoliitika kattub põhiõiguste või puudutab põhiõiguste aspekte Äh, need äh, elanikerühmad, mida te mainisite, puuetega inimesed, sisserändajad, meil on vaja spetsiaalselt neile suunatud programme. me peame paluma, et liikmesriigid seaksid iseendale eesmärgid selleks, et meil oleks äh, äh, kõikehaaravam tööhõivepoliitika ja rohkem kaasav ühiskond. tegemist ei ole sellise programmiga, mida saab lihtsalt äh, paika panna paari päevaga. sellised äh, teemad tuleb integreerida Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiasse. sellest äh, saab siis üks oluline probleem, millega kevadel tegeleda ja kuidas neile tähelepanu juhtida Euroopa Liidu pikemaajalises tegevusstrateegias? proua Irs, kas soovite täiendavat küsimust? see tähendab seda, et teie jaoks jääb see, et see jääb teie jaoks oluliseks valdkonnaks ja et ei ole seda täielikult andnud proua Redingu, äh, Redingu pädevusse meil tuleb proua Redinguga teha koostööd, kõik diskrimineerimise vastased elemendid. kuuluvad proua Redingi portfellisse aga tihtipeale on tegemist äh, selliste probleemidega, mis mingil määral on seotud ka erinevate sotsiaalpoliitikatega, mis kuuluvad minu portfellisse. seega meil on vaja teha koostööd ja seda me kavatsemegi teha. Äh, aitäh, veel kaks küsimust ja pärast seda saab siis volinikukandidaat äh, võimaluse arutelu kokku võtta. järgmine küsimus Äh, proua Oomen Ruitenilt äh, Rahvaparteist. Really... Äh, härra Andor, ma olen tõesti väga hoolikalt kuulanud küsimusi ja vastuseid ja tegin seda väga avatud meelelaadiga. ja mul oleks üks sõbralik märkus. peaaegu kõigis oma vastustes kasutasite te sõna meie mulle oleks meeldinud, kui ta oleks olnud mina kavatsen ja nüüd äh, tulgem tagasi nelja olulise teema juurde minu arvates. Äh, kõigepealt tervishoiu tegevuskava. see on Euroopa Liidu pädevus. mida te selle esimese tegevuskava osas kavatsete teha? Steven Hughes küsis, esitas küsimuse selle kohta. siis äh, töötajate liikuvus, selle küsimuse esitas Toomas Mann. mida te selles valdkonnas kavatsete teha? siis kolmandaks tööaeg. ma pean ütlema, et erandid ei ole kunagi lahenduseks. tööhõive, vabandust, tööpuuduse osas meil on olemas suunised, mida teha. Hispaanias on see peaaegu kaheksateist protsenti näiteks, mida teil on plaanis teha, sellepärast et näib, et need tööpuuduse suunised ei toimi. palun esitage meile oma programm tegelikult on see kokkuvõte mõningatest küsimustest, mida me oleme arutanud. ma arvan, et minu programm on äh, lülitada tööhõive eesmärgid kõigisse eluvaldkondadesse äh, volinike kolleegiumis püüan ma selgeks teha seda, et sotsiaal- ja tööhõive dimensioon peab olema väga tähtsal kohal, meil on vaja majanduskasvu, meil on vaja välja tulla sellest kriisist, kus me praegu oleme ning meil on vaja strateegiat, mis nendesse küsimustesse kõigisse väga tõsiselt suhtub ning aitab välja töötada praktilisi lahendusi see oleks minu tegevuskava eelseisvaks perioodiks. tänase kuulamise käigus olen ma juba peatunud mitmetel äh, asjadel, mis on seotud töötajate liikumisega. ma olen öelnud, et meil on vaja, plaanis läbi vaadata tööaja direktiive ning äh, Äh, kindlasti äh, sotsiaalne dialoog on ka üks teema, mis tõstatub sellel aastal. Äh, proua Omen-Ruiten, möödunud aastatel, kui nii võib öelda, oli meil väga neoliberaalne mõju sotsiaalsele turumajandusele, meile siin komisjonis see eriti ei meeldinud. meie sooviksime, et teie oleksite volinik kes tõesti saab aru meie probleemidest, meie ühiskonna probleemidest ning suudab ise tegevusplaani kokku panna kõigis nendes küsimustes, mida ma juba mainisin. Äh, ma tõesti äh, pean välja tulema algatustega, aga alles pärast seda, kui ma olen ära kasutanud kogu selle analüüsi potentsiaali, mis Euroopa Komisjonil on ning pärast seda, kui ma olen pidanud dialoogi äh, kõigi äh, huvirühmadega, keda need teemad puudutavad. ma juba juhtisin tähelepanu paljudele küsimustele, mida me täna käsitlesime, ütlesin, milline on minu suundumus, milline on minu lähenemine, äh, kuidas ma kavatsen välja töötada praktilised lahendused, selleks kavatsen ma kasutada komisjoni talitusi ja loomulikult äh, tulla ka dialoogiks teie ette ja kuula, kuulata ära teie seisukohad. aitäh ja viimase küsimuse esitab sotsiaaldemokraatide nimel härra De Rosa. aitäh. jõudsin siia väga napilt, ütleb härra De Rosa. Äh, härra volinikukandidaat äh, me tahaksime teilt teada teie lõppsõnavõtus, kas te kavatsete hakata võitlema nende põhimõtete ja poliitikate eest, mis te täna välja tõite oma sõnavõtus? sest et te peate ju komisjonis oma seisukohad ka maksma panema ja meie sooviksime, et sotsiaalasjade eest vastutav volinik tõesti hakkab Euroopa rahva eest võitlema. konkreetsemalt tahaksin teilt küsida välispoliitika sotsiaalse mõõtme kohta. Äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni äh, standardite rakendamise kohta. ma arvan, et me peaksime tegema ettevõtete sotsiaalse vastutuse küsimusega ja kaaluma, kas me ei peaks võtma vastu mingeid määrusi selles valdkonnas, selleks et saavutada mingit üldist ühist lähenemist paljudele küsimustele. me ei saa e, siin Euroopa Liidus elada isolatsioonis, sest et need probleemid, millega me silmitsi seisame, on globaalse iseloomuga ja seetõttu meie välispoliitika sotsiaalne mõõde on väga oluline, aga kas te võitlete oma põhimõtete ja poliitikate eest, see on kõige olulisem. jah, ma kavatsen seda teha, ma kavatsen suhtuda kõigisse nendesse asjadesse väga tõsiselt, aga ma vajan ka parlamendi toetust, sest ilma parlamendi toetuseta ei ole võimalik edu saavutada ei ole võimalik äh, parandada olemasolevate õigusaktide ellurakendamist ega ole võimalik välja tulla ka uute ettepanekutega. seega on äh, ilmselge, et kui ma rääkisin koostööst teiste volinikega, siis kõigepealt äh, taandub see tihtipeale asjade arutamisele nendega, dialoogile sellega, kuidas äh, toime tulla selliste küsimustega, mis puudutab näiteks majandust, vaesust, sisserändajaid, lapsi ja nõnda edasi. aga kindlasti äh, olen ma pühendunud selliste lahenduste leidmisele, mida ma pean parimateks ning ma sooviksin, et mul õnnestub siis äh, järgmise viie aasta jooksul saavutada ka märkimisväärseid edusamme kõigis nendes valdkondades, millest täna kõnelesime. suur aitäh! mis puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust ja ILO standardeid, kas need on ka teie tegevuskavas? jah, mõlemad saavad olema minu tegevuskavas olulisel kohal, sellepärast et äh, rahvus, minu tegevuse rahvusvahelise mõõtme tõhustamine on äärmiselt oluline ning ettevõtete sotsiaalne vastutus on äh, kahtlemata äh, oluline teema. ettevõtted, mis tegutsevad erinevates riikides, erinevatel mandritel, peavad hakkama käituma eetilisemalt see, selle probleemiga tegelemine on osaks minu portfellist äh, ja sellega ma tegelen ja mis puudutab ILO standardeid, siis ma püüan äh, õhutada liikmesriike neid standardeid ellu rakendama. Äh, volinikukandidaat Te olete vastanud neljakümnele küsimusele, kõigist fraktsioonidest on neid esitatud, nüüd on teil jäänud viis minutit lõppsõnaks ja võib-olla kasutaksite seda viit minutit ka selleks, et meile öelda, millist koostööd te ette näete, kui teid ametisse nimetatakse selle parlamendikomisjoniga meie komisjoni liikmed, nii vanad kui uued liikmed, on pisut frustreerunud, sest et tihtipeale, kuna me, meil on siin asju otsustatakse kaasmenetlusega, meil on tihtipeale jäänud mulje, et nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel komisjon kipub eelistama kord ühte, kord teist kaasotsustajat. nii et, et kas teil on pla plaanis seda olukorda parandada? ja paljud äh, selled selle komisjoni liikmed ütlevad, et sotsiaalküsimustes meil on väga palju õigusakte ja see loomulikult puudutab ka paljusid teisi sektoreid. Äh, ja need õigusaktid äh, on sellised, mida liikmesriigid eriti korralikult ellu ei rakenda. ma arvan, et komisjon peab seal, on võimalus, kuidas selle probleemiga ümber käia, ta võib algatada rikkumismenetluse liikmesriikide vastu, kes ei suuda piisavalt äh, õigusakte rakendada. kas te arvate, et komisjon peaks äh, seda rikkumismenetluste algatamist sagedamini kasutama? et äh, kogu see pühendumus ja töö, mida me oma seadusloometöösse paneme, leiaks ka mingi praktilise väljundi ega tekitaks lihtsalt Euroopas meeleheidet, vaid vastupidi, aitaks parandada meie kaaskodanike olukorda. Teil on siis äh, viis minutit nüüd lõppsõnaks. suur aitäh selle võimaluse eest äh, oma lähenemist ja oma seisukohti teie komisjonile tutvustada ma arvan, et see tänane arutelu juhtis tähelepanu sellele, et majanduskriis on tõesti väga rängalt kogu Euroopa ühiskonda tabanud ning nüüd on, peab Euroopa sotsiaalmudel ennast tõestama. me peame ühiselt mõtlema ja püüdma ühiselt leida lahendusi, sest et need majanduslikud äh, probleemid, mis meie ees seisavad, äh, ei kao. Äh, minu portfelli kõige olu-, olulisemad tegevusvaldkonnad on kõik sellised, mida kriis mõjutab. komisjon ja Euroopa Parlament minu arvates peavad töötama väga tihedas partnerluses järgmise viie aasta jooksul ma arvan, et see väga konstruktiivne arutelu äh, täna peaks olema alguseks sellisele koostööle, vähemalt minu poole pealt. meil on vaja tasakaalustatud viisi, kuidas kriisist välja tulla. meil on vaja aidata inimestel uuesti töökohad leida, meil on vaja tegeleda nende strukturaalsete probleemidega, mis tulenevad äh, keskkonnaprobleemidest, energeetikasektorist haridussektorist ja kogu makromajanduspoliitikast. ja tõenäoliselt see viimane poliitika on valdkond, kus kõige keerulisem on midagi ära teha. mõned minu vastused küsimustele täna olid üsna üldised, aga minu arvates on nüüd väga oluline lihtsalt saavutada Äh, anda teile mõista, kuivõrd pühendunud ma olen sotsiaalsele Euroopale ning äh, sotsiaalse tegevuskava olulisusele Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegias. Äh, proua eesistuja küsimuste kohta ütleksin nii palju, et komisjon on aluslepingute valvur ning peab tegema kõik, mis tema võimuses selleks, et olemasolevad õigusaktid ellu rakendatud saaksid. ma teen seda oma tegevusvaldkonnas, sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas Äh, sellesse tegevusvaldkonda on lülitatud mitmeid uusi aspekte, ma siin juba mainisin sotsiaalset kaasatust, rohkem räägitakse ka keskkonnasõbralikest töökohtadest. mulle tundub, et äh, kõige olulisemad küsimused aga on siiski jäänud samaks. me peame olema pühendunud äh, täistööhõivele, kvaliteetsele tööhõivele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele ma loodan, et mul õnnestus teid veenda, et ma isiklikult olen nendele eesmärkidele pühendunud. Nous en venons au terme de d'audition. ja sellega me ka saame lõpetada selle kolmetunnise kuulamise. koordinaatoritele sooviksin öelda, et hindamiskohtumiseks kohtume kell kaheksa ruumis üks G kaks.